kallid kolleegid, palun alustame nüüd, istuge oma kohtadele. me alustame jalamaid tööd. meil on tohutult pikk päevakord. me alustame päevakorrapunktiga number neliteist, mis pidi toimuma eile õhtul, kuid see ei saanud teoks. see on siis eh, Euroopa Solidaarsuskorpus ja Euroopa Liidu uus noortestrateegia. annan silmapilk sõna raportöörile Matteo Luigi Bianchile. tänan, president. kallid kolleegid, minu jaoks on suur au eh, teile tutvustada oma raportit mis juba erikomisjonis vastu võeti ning äh, ma äh, sa-, ei saanud eriti muudatusettepanekuid. ma nagu tänaksin kõiki kolleege teie toetuse eest. see raport äh, koostati komisjonipoolse ettepaneku järgselt Euroopa Solidaarsuskorpuse loomise kohta sellel on tugev lokaalne dimensioon. eelkõige tahaks rõhutada, kui oluline on see, et vabatahtlikud projektid toimuks käsikäes eh, kohaliku kogukonna esindajatega. sellega seoses eh, on eh, vaja teha kõik selleks, et solidaarsuskorpuse tegevus oleks võimalikult nähtav mul oli suur au ka eh, kohtuda Euroopa Parlamendi raportööriga ning nõustusime selles osas, et, et eh, koostöö kohaliku eh, võimuga peab toimuma sujuvalt. tahaksin rõhutada ka seda, et paljud noored osalevad selles tegevuses, peaks tähendama ka suuremat kaasatust ning väiksemat rahva väljavoolu maapiirkondadest Eh, tegemist on nad ju Euroopa noortestrateegia ühe osaga ja oluline on eh, paika, eh, on ka see, et pandaks ametisse uus noorte koordinaator, kellega peaksime tihti kohtuma. et oleks võimalik mitteametlikku koostööd korraldada ning et oleks äh, võimalik edastada noorsoopoliitika väljakutseid sotsiaalsel ja tervishoiu tasandil e,. ning äh, kaasama peab ilmselgelt nii era- kui avaliku sektori esindajad Euroopa piirkondadest, et oleks lihtsam mõista tegelikke sotsiaalseid vajadusi igas piirkonnas. noored soovivad, et nende seisukohad ja arvamused Eh, jõuaks eh, kohalike omavalitsusteni. sellega seoses eh, olen ma veendunud, et projektid peavad olema võimalikult kvaliteetsed ja tõhusad ja koostöös erinevate spordiassotsiatsioonidega. suur aitäh teile tähelepanu eest! suur aitäh, kas äh, keegi soovib arutelu jätkata? ei. siis äh, lähme muudatusettepanekute juurde, neid pole. siis äh, lõpphääletus, kes on raporti poolt? ja vastu? erapooletu? vastu võetud ühehäälselt. suur aitäh teile ja palju õnne tehtud töö eest. nii, kallid kolleegid, nüüd lähme päevakorrapunkti viisteist juurde. see on siis naabruspoliitika, mida tutvustab meile Hans Jansen. naabrus ja maailm on selle raporti nimi The floor is yours. Teil on sõna. Voorzitter, dank u wel. Beste collega's, uh, het kan geen... Eh, tänan, juhataja. Kolleegid. Pole sugugi kokkulangevus, et minu raport naabruskond ja maael on täna päevakorda võetud, äh, kuna me seisame Brexiti lävepakul ja härra Barnier kohtub meiega täna ja me praegu äh, on endiselt äh, küll Ühendkuningriigi meie liige, aga kunagi saab temast meie naabrusriik ja meil on palju kahetsusi seoses selle meetmega ja me oleksime rõõmsad, äh, kui Ühendkuningriik äh, saaks kandidaatriigi staatuseks, see võib kuul-, kuulduda naljana, kuid tundub, et sellest saab kunagi tegelikkus. igal juhul on õige aeg heita pilk maailmas ringi, väljaspool Euroopat. me räägime väga palju küll Euroopast. kuid nagu minu kaheksakümne kaheksa aastane isa on alati öelnud äh,, Äh, meie tagaaia taga on suur lai maailm. Äh, naabrus tähendab seda, et äh, et me uurime, kas meie naabrid on tegelikult meie naabrid või nad on kellegi teise võimalusi loovad. me peame heitma pilgu ka teiste mandrite naabritele ja tagama nende arengu viisil, mis loob positiivseid tagajärgi nende kodanikele, vastasel juhul äh, nende riikide kodanikud saabuvad meie riigi piiridele, kuna olukord meie riigis on parem. ja see on hea, et komisjon on suurendanud eelarvevahendeid äh, naabrus areng, areng, arengu ja rahvusvahelise koostöö raames Äh, ja nüüd on see sada kakskümmend kolm miljardit ja see on võtmetähtsusega ka minu arvamuses. ma olen selle eurodes välja toonud. meil on vaja rahalisi vahendeid oma rolli täitmiseks ja ja seetõttu ma olen küsinud ka halduskuludeks viissada miljonit. Äh, õnneks äh, parlamendisaadikud on selle heaks kiitnud, see kajastub ka nende raporti ja ma loodan, et ka nende muudatusettepanekud leiavad enamuse toetuse parlamendis. oma raportis ma rõhutan kolme aspekti neutraalne lähenemine äh, ÜRO võimaliku rändepakti suhtes. me kõik teame, milline on poliitiline olukord Belgias ja teistes riikides Te. Äh, Marrakechi pakt on tegelikult väga tundlik dokument ja siis ma rõhutan ka ÜRO poolt kehtestatud kestliku arengu eesmärgid ja me peame neid pidevalt kordama ja kolmandaks ma ütlen, et et äh, eelarves äh, arengufondi praegused eesmärgid tuleb taastada. ja seda me arutame ka täna. ma tänan kolleege abi eest selle raporti koostamisel, tänan sekretäriaati, äh, Euroopa regioonide kom-, komitee sekretäriaati ja oma fraktsiooni. ja ma tänan ka oma isiklikke assistente Äh, kellega me koos tegutseme selle nimel, et maailm muutus paremaks. suur tänu, ma näen, et sõnasoovijaid ei ole. siiski. ma tahaksin tänada härra Jansonit südames selle raporti eest. ma arvan, et, et äh, komisjoni ettepanek alahindab äh, kohaliku tasandi vajadusi. Äh, kui me räägime kohalike omavalitsuste poolt äh, põhiliste teenuste osutamisel ja rahvusvahelise koostöö edendamisel, arvestades seda, mis on toimunud Rootsis, Madalmaades, Saksamaal, minu enda kodulinnas Mannheimis kellel on kogemused Palestiina, Moldova ja Türgiga. ja need on projektid, mida rahastab föderaalvalitsus ja oleks igati õige, et selle kohta oleks ka Euroopa Liidu programm, millesse kaasatakse kohaliku tasandi eksperdid. me ei peaks lihtsalt lootma, et seda rahastatakse kohalikest vahenditest, see peab olema kaasrahastatav ühenduse poolt samuti ja meil on vaja korralikke rahalisi vahendeid ka Euroopa Liidu poolt et me saaksime äh, ellu viia konkreetsed programmid ja projektid. suur tänu. järgmine sõnavõtja. suur tänu ja suur tänu raportöörile. meil on mõned murepunktid seoses viitega ülemaailmsele rändepaktile Äh, selles valdkonnas valitseb teatud ebakindlus ja sellega kaasnevad mitmed väljakutsed mitte ainult teie poolt mainitud riikides, vaid ka teistes Euroopa Liidu riikides, kes on mures selle ÜRO pakti pärast. ja mul on tekkinud küsimus, kas on, on õige viidata teie poolt esitatud muudatusettepanekud kaudu sellele, et te viitate võimalikule pakti heakskiitmisele. kuid mul tekib küsimus, kas on tegelikult asjakohane arutada seda rändepakti äh, selles muidu suurepärases raportis. sellega seoses on mõningad kõhklused, äh, kuna siin on viidatud sellele ÜRO paktile. järgmine sõnavõtja. jah, kallid kolleegid, ma sooviksin vastata sellele, mida äh, siin öeldi, Prantsusmaal toimub suur vaidlus sotsiaalvõrgustike kohta, kus öeldakse, et immigratsioonipakt äh, on selleks, et maha müüa Euroopa äh, mahamüümiseks ning äh, tähendab piiride täielikku kadumist ning oleks mõistlik siin meelde tuletada, et see pakt sisaldab lihtsalt soovitusi sellel ei ole mingeid õiguslikke kohustusi, see ei ole siduv ning immigratsiooni osas jäävad riigid endiselt suveräänseks. seega arvan, et on väga õigustatud, et me viitaksime sellele paktile, mis annab humanistliku avatud äh, ülevaate immigratsioonist maailmas ja samas äh, austab liikme, äh, riikide suveräänsust ning ei anna uusi kohustusi selle alla kirjutajatele. mina vastupidi toetan seda pakti, suur aitäh teile. kolleeg Jongman. tänan, juhataja. me suhtume teatud kriitikaga sellesse arvamusse ja viitele Marrakechi paktile. meil on hea meel selle üle, kuidas raportöör on esitanud muudatusettepanekud et siin on faktilised viited paktile, kuid arvamust pole esitatud. mis puudutab meie fraktsiooni, siis meie meelest on see hea. ja meil on hea meel, et pakti just niimoodi mainitakse. me oleme rahul selle viitega. suur tänu, rohkem sõnasoovijaid pole. siis muudatusettepanek üks raportöörilt asendab muudatust üks, kes on poolt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 hääletus on lõppenud, muudatus on vastu võetud. hääletame korraga kaks, kolm, neli, viis, üheksa, kümme, kaksteist. seda on juba isegi palju. kõik need muudatusettepanekud, kes on poolt ja vastu. vastu võetud. nüüd muudatus seitse poolt vastu, tagasi lükatud. muudatus kaheksa, mis asendab algselt kaheksat poolt, vastu, vastu võetud. muudatus üksteist, mis asendab algselt ühteteist poolt, vastu, vastu võetud kaksteist on juba hääletatud. lõpphääletus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ühe erapooletu häälega. palju õnne raportöörile, suur aitäh tehtud töö eest! ja nüüd arvamus Invest EU programmi kohta, mille esitab meie kolleeg Konstantinos Avorastus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 me üritame üles ehitada sellele toetudes tulevast Euroopa Liitu, see ei ole lihtsalt mitte niisama programm, mis huvitaks äh, ainult äh, majandusteadlasi, ettevõtete juhte või Euroopa ametnikke. Euro-, EU, InvestEU äh, puudutab kõiki eurooplasi, noori, vanemaid, kes otsivad lastele sõime või kooli ning teadlastele, kellel on head innovaatilised ideed <clears throat> ja soovivad üles ehitada uut ettevõtet. InvestEU on seotud väik-, tuhandete väikeettevõtetega, kellel on vaja eh, lisafinantse, et konkurentsiga toime tulla. see on seotud haigetega, kes otsivad uusi ravimeid see programm puudutab kõiki neid, kes soovivad puhtas äh, keskkonnas äh, elada <clears throat> kaasaegse taristuga. me soovime et soovime uusi ja paremaid võimalusi järeltulevatele põlvedele, paremaid töökohti, paremaid palku, see ongi programm InvestEU eh, ja see ei puuduta ainult numbreid, kuigi ka numbrid on tähtsad. see on seotud järgmise finantsperioodiga kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, kus kuuesaja viiekümne miljoni euro eest soovitakse luua miljoneid töökohti ning finantseerida ka tuhandeid väikeettevõtteid tänu ning äh, soovitakse kahe, nagu kahe tuhande kahekümnendat aastat investeerida viissada miljonit eurot ning äh, luua äh, poolteist miljonit töökohta. seega võime olla veel ambitsioonikumad kui seni. ise ma arvan, et tänu sellele programmile tuleb investeeringuid äh, veelgi juurde kuni miljoni euroni ning äh, loovad äh, kokku kaks miljonit viissada tuhat töökohta. meil on juba esimesed kogemused olemas, me teame, milliste programmidega tasub jätkata, mida peab muutma ning eh, selles suunas läheb ka meie eh, raporti sisu, eh, me tegime sellega väga pikalt põhjalikult tööd, olles pidevas kontaktis Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga kümnete ettevõtjatega ning kohalike omavalitsuste esindajatega üle terve Euroopa Liidu väga tähtis on, et äh, sotsiaalne, majanduslik, äh, territoriaalne ühtsus äh, oleks selle programmi üks esmaseid eesmärke. Mm, ning leiame, et kaks tuhat kakskümmend peaks Euroopa skp jõudma kriisieelsele tasemele ning peaksime rõhuma geograafiliselt tasakaalustatud programmidele ning äh, võtma sihtmärgiks äh, piirkonnad, mis äh, on seni kõrvale jäänud hmm.. arvan, et regioonide komitee peaks oma sõna sekka ütlema, et saaksime paremaid tulemusi ning et me saaksime luua vaesemates piirkondades rohkem töökohti. tähtis on ka see, et programmid käivituks kiiresti ilma liigsete administratiivsete kuludeta. Äh, rakendusperiood ei äh, tohi loomulikult äh, mõjutada tegevuse kvaliteeti. Invest EU on abivahend stabiilsete, hästi tasustatud töökohtade loomiseks, see peaks aitama väikeettevõtteid, mis on Euroopa majanduse vundament. samuti ka taristu loomiseks, eriti sotsiaalvaldkonnas, soovime kaitsta keskkonda, võidelda kliimamuutuste vastu ja kaitsta ka sotsiaalse Euroopa võimalusi, mis on olnud kõige suurem edulugu Euroopa Liidu ajaloos. soovime kiirendada ka digitaalkonvergentsi ning toetada teadusuuringuid, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa on alati olnud äh, esirinnas, äh, meiega konkureerivad aina rohkem äh, maailmajagusid, aina rohkem riike, me ei saa mm, progressi tagasi keerata, peame olema tehnoloogia arengu edasine keskus, ettevõtluse ja ettevõtlikkuse keskus ning peame ühtlasi ka kaitsma keskkonda, peame kaitsma ühiskonda, peame välja töötama tugeva sotsiaalkaitsevõrgustiku kõigi eurooplaste jaoks. tuleviku Euroopa vajab, vajab eh, eh, Eh, leiutajaid ja tegutsejaid, meie peame olema need, kes Euroopat muudavad. suur aitäh. kas keegi soovib sõna? minu meelest mitte, siis jõuame muudatusettepanekuteni. ma eh, soovitan eh, hääletada plokina ühte kuni kuut poolt, vastu vastu võetud. hääletame seitset ja üheksat koos poolt, vastu, elektrooniline hääletus Le vote est clos et l'amendement hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd hääletame korraga muudatusettepanekuid kaheksa, kümme, üksteist. poolt, vastu, vastu võetud. nüüd hääletame korraga kaksteist ja kolmteist poolt vastu, vastu võetud. muudatus neliteist poolt, vastu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, vastu võetud seitseteist ja kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. nüüd lõpphääletus, kes toetab raportit? ja vastu, kes on erapooletu seega ühehäälselt vastu võetud, palju õnne raportöörile ja tema meeskonnale, suur tänu. nüüd lähme reformide tugiprogramm ja Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, mille esitab Olla, Olga Strichen. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc euh... suur tänu, lugupeetud esimees, tegemist on toetuse programmiga Euroopas äh, investeeringute stabiliseerimisprogrammile. tegemist on programmile, millele on antud kakskümmend viis miljardit eurot ning loodame loomulikult, et äh, sellega toetatakse olulisi reforme Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides. kolm elementi, millele ühiksin tähelepanu, meil on vaja reformide äh, vahendid võtmereformide rahastamiseks Euroopa majanduspoolaasta raames. selleks on eraldatud kakskümmend kaks miljardit eurot, mida saavad kasutada kõik liikmesriigid. tehnilise toetuse vahend, millega peaks aitama liikmesriike reforme ellu viia ning haldussuutlikkust parandada selleks äh, see peaks olema toetus struktuurilistele reformidele ja eelmisel aastal sa äh, viidi sellest lähtuvalt läbi äh, üle neljasaja reformi viimaste aastate jooksul. see vahend on kõikidele liikmesriikidele kättesaadav ning selleks on eraldatud null koma äh, kaheksakümmend neli miljardit eurot. ja siis kaks koma kuusteist miljardit eurot on ette nähtud äh, selleks, et rahaliselt ning tehniliselt toetada liikmesriike, kes on võtnud meetmeid euro vastuvõtmise soodustamiseks. tegemist on programmiga, mis on väga hea programm ning mis on mõeldud toetamiseks. Need ettepanekud, mis siin on selgelt välja toodud, lähtuvad subsidiaarsuse põhimõttest, mõttest ning äh, reformid, mis äh, saavad toetust nendest vahenditest, peaksid olema aluslepingutest lähtuvalt olulised struktuurilised reformid ning seotud otseselt Euroopa Liidu pädevusega. Euroopa regioonide komitee on äh, selliste toetuste vastu, mis ei ole läbinud hindamist, mis ei ole spetsiifilised ning mis ei ole selgelt seotud Euroopa tasandiga äh, või ei puuduta Euroopa Liidu aluslepingutega säteta-, sätestatud pädevusi. ja ühtekuuluvuspoliitika kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend seitse äh, Äh, hõlmab äh, noorte haridust, kliimamuutust, sisserändajate vastuvõtmist ja integreerimist äh, ja nii edasi ja nii edasi. Nendest põhimõtetest tuleks jaotamisel lahtu, lähtuda. ja selline lähenemisviis tagab ühtsuse ning selle, et liikmesriikide reformivajadused käivad käsikäes Äh, meetmetega ning äh, toetatakse neid liikmesriike samuti, kes hakkavad liituma euroga, ehkki nende toetus võib olla vähem kui nendel, kes on juba euro vastu võtnud. euro toetuse programmid ei ole tavalised investeerimisprogrammid ja kaasrahastamismäär sada protsenti on siin välja toodud ja siis võib tekkida crowding out oht, kui ülekannete võimalus jääb. nii et äh, nõudkem siis äh, sellest ülekannete võimalusest loobumist. Euroopa majanduspoolaasta on meie programmide aluseks äh, selleks, et toetada majanduskasvu soodustavaid reforme. lõpetuseks meie tahame ja see on meie kohalike ning piirkondlike ametivõimude jaoks väga oluline. meie tahame, et võimalikult toetataks linnade ning piirkondade administratiivvõimekust. haldusvõimekus on äh, olnud äh, varasemate ettepanekute üheks nõrgaks kohaks. niisiis äh, me püüame tagada kooskõla vajaduste ning soovide vahel nii, et vahendid oleks paremini vastuvõetavad meie kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. tahaksin tänada äh, kõiki äh, koostöö eest ning ka Euroopa Parlamendi äh, kolleege proua Karja Sabal ja proua Nardi Kall tegelesid selle teemaga Euroopa Parlamendis, nad olid väga tähelepanelikud ka meie arvamuste suhtes ning muutsid oma teksti meie seisukohti arvesse võttes meil oli ka võimalus äh, kohtuda majandus- ning sotsiaalkomitee esindajatega, ka nemad kuulasid tähelepanelikult äh, meie seisukohti. ja ma arvan, et see töö, mis oli äärmiselt tehniline töö, aga äärmiselt oluline töö, äh, näitas jälle suurepäraselt, et regioonide komitee tahab teha ka koostööd ja teha seda läbipaistvalt oma töös. suur tänu ka meie sekretariaadile Äh, eksperdi, minu eksperdile Elodie de Klerkile, ilma kelleta see töö ei oleks olnud kohe kuidagi võimalik. aitäh! kas keegi soovib äh, osaleda üldarutelus? paistab, et ei. sellisel juhul muudatusettepanekud. hääletame muudatusettepanekuid üks ja kolm koos. kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanekud äh, neli ja seitse, kes on poolt? vastu? vastu võetud viis Mm. millega langeb kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, sellega kustutatakse üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. lõpphääletus, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. suure häälteenamusega toetame rap-, õnnitleme raportööri ja tema meeskonda. Nous en venons alors à l'avis sur le paquet élargissement. ja nüüd laienemine ning meie raportöör Franco Jakob. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. härra raportöör, teil on sõna. suur tänu, president, kõigepealt soovin ma tänada äh, toetuse eest sekretäriaati, oma kaastöötajaid, eksperte ja ka kõiki äh, neid äh, institutsioonide esindajaid, Bulgaaria, Austria esindajaid, Euroopa Komisjoni esindajaid, kandidaatriikide esindajaid ning samuti ka regionaalse koostööorganisatsioonide esindajaid äh, ning kohalike äh, äh, omavalitsuste organisatsioonide esindajaid, sest loomulikult on, oli vaja pidevalt teksti parandada, sest poliitiline olukord lakkamatult muutub ning sellega on seotud ka mitmed küsimused, mis äh, on äh, saanud, mis said alguse juba ülemkogus äh, kahekümne seitsmendal juunil, kui otsustati alustada liitumiste läbirääkimisi endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga selle riigi kokkulepe Kreekaga nime osas ei toonud küll täielikku lahendust, kuid kavatsused on head ning äh, soovitakse kokkulepe kinnitada. Äh, äh, Türgis toimunud valimised ja olukorra keerulisus on endiselt aktuaalne ning Bosnias on toimunud väga positiivseid edusamme olukorra rahunemiseks. seega arutati seda küsimust ka eelmise aasta septembris, septembris CIVEX-is, äh, meil toimus väga avameelne arutelu kolleegidega ning võtsin vastu peaaegu kõik muudatusettepanekud. ma leian, et laienemisprotsess peab Euroopa jaoks olema prioriteetne, õigusriik, äh, kohtusüsteem, põhiõigused on äh, lahutamatu osa sellistest protsessidest Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud pakett äh, on ühtne, äh, kuid rõhutame raportis ka seda, kui olulised on kohalike omavalitsuste äh, tegevused ning tänan ma kolleege, kes osalevad kontaktrühmades, töörühmades, teevad koostööd kandidaatide ja võimalike kandidaatidega ning äh, on valmis olnud osalema kõikides, äh, kõikidel kohtumistel. sest äh, oleme sügavalt veendunud selles, et Euroopa laienemine peab no, toimuma eelkõige kogukonna pärast, kodanike pärast, sest ei, see ei pea puudutama mitte riiklikke institutsioone, vaid see peab kaasama äh, Äh, kodanikke, see peab andma äh, uue võimaluse nende riikide kodanikele. soovime tugevdada koostööinstrumente, äh, otsekoostöö instrumente, mida või peaks saama otse kasutada kohalike, kohalike omavalitsuste, regionaalsete võimude vahel mis peaks, selleks on olemas mitmeid programme, näiteks Local Authority eh, Facility, et anda võimalusi parimate tavade kasutamisele ning tõelise pädevuse ülesehitamiseks Euroopas. Eh, eh, ja seda kohalike omavalitsuse tasandil ning kohaliku ettevõtluse tasandil. mõelgem ka selle peale et tegemist on laienemise näol ju suure võimalusega. see on oluline ka immigratsiooni haldamise küsimustes, oleme teinud koostööd Türgi ja Serbiaga näiteks. teame, et, et äh, immigratsiooni haldamine sõltub väga palju kohaliku omavalitsuse äh, pädevusest ja võimekusest ning äh, samuti on üheskoos lihtsam võimalik, äh, lihtsam äh, koos ähm, kaitsta ajaloolist kultuuripärandit. seega arvame, et Lääne-Balkani riigid on riigid, kus on palju häid ja palju halbu külgi ning oleks hea, kui oleks võimalik Äh, üle saada praegu Euroopat valva, vallanud pessimismist. palume, et äh, viidates Türgile, et loomulikult äh, Türgi eemaldumine Euroopa väärtustest ja Euroopast, et see protsess pöörduks ümber. olen äh, veendunud, et see on võimalik, loomulikult viimastel valimistel eh, kaotati erakorraline olukord ära valimiste järgelt, kuid eh, siiski eh, on see, palun hakake lõpetama, sest te olete juba oma kõneajast kõvasti üle läinud. hea küll, ütleb kõneleja ning viimane kommentaar puudutab Serbiat, sest äh, Äh, Serbia on äh, kõvasti edusamme teinud ka äh, neid, eriti just Vojevodina piirkonnas. suur tänu, kes soovib osaleda arutelul. Je ne vois pas de demande, alors. kes soovib sõna, ei soovi keegi sõna, sellisel juhul räägime muudatusettepanekutest. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, vastu võetud, kaks poolt vastu, tagasi lükatud. kolm raportöörilt, millega asendatakse kolm, poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, raportöörilt asendab neljandat, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek viis, poolt, vastu, tagasi lükatud kuus, poolt, vastu tagasi lükatud. ja seitse kuni ka üksteist hääletame koos poolt, vastu, vastu võetud. lõpphääletus, kes toetab arvamust, vastu erapooletud, vastu võetud ühehäälselt õnnitleme raportööri ja raportööri meeskonda. ja nüüd äh, kolleeg Jean-Luc Van Raes, mis puudutab maksustamist digitaalmajanduses Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. lugupeetud raportöör, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud äh, esimees. ma tahaksin teid äh, tänada ning võib-olla räägiksin täpsemalt sellest, äh, millised probleemid siin olid. tundub, et on terve rida ettevõtteid kes töötavad digitaalmas ja maksavad väga vähe maksu. sellest tulenevalt on äh, konkurents moonutatud ja on teisi Euroopa väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, kes peavad maksma palju rohkem makse. ja on äh, ka ettevõtteid, kes töötavad digitaalvaldkonnas, töötavad välja Äh, erinevaid äh, teenuseid ning paistab, et äh, väga paljud ettevõtted lähtuvad oma maksureeglitest ja erinevate riikide maksureeglid on erinevad. ja õiglane maksustamine on meie üheks eesmärgiks. õiglasest maksustamisest rääkides ei äh, taha me mitte sekkuda liikmesriikide volitustesse omaenda maksusüsteemi kujundada, vaid me tahame, et oleks mingigi ühtlustamistasand. loomulikult tuleb vältida kahekordset maksustamist ning tuleb kanda hoolt selle eest, et maksustamise e-, et ettevõtted oleksid maksusüsteemidega tuttavad oleme juhtinud tähelepanu sellele, et mitmed äh, digitaalvaldkonnas tegevate ettevõtetega, ettevõtete puhul töötavad nad ka kahjumiga tegelikult. aga samas on nad töötanud niiviisi juba aastakümneid. selle asemel, et äh, maksustada toodet seal, kus äh, toodet tarbitakse, on meil nüüd maksusüsteem selline, et äh, et me peame va-, võtma arvesse seda, äh, et ettevõtet, milline on ettevõtte käive ja peame äh, sellest lähtuvalt süsteeme kohandama, meil on kaks võimalikku lahendusvarianti üks on lühiajaline, millega lepivad peaaegu kõik, aga pikemas perspektiivis välja pakutud lahendus tundub olevat keerulisem. OECD tegeleb ka selle teemaga alates kahe tuhande kahekümnendast aastast ning nemad on teinud ära hea töö äh, maksudest kõrvalehiilimise äh, valdkonnas ja OECD lähenemisviisi eeliseks on see, et Ameerika Ühendriigid oleksid ka kaasatud äh, ning nii et see lahendus, mille meie Euroopas välja pakkusime, võiks olla lõplik, äh, kui saavutatakse kokkulepe OECD-ga siin on siis terve rida erinevaid teemavaldkondi hõlmatud, komisjon on teinud iseenesest väga hea algettepaneku ühtlustamise kohta, millest tulenevalt kõik, kes mingisugust majandustegevust toime panevad, peavad sellest lähtuvalt ka õiglast maksu maksma. oleme rääkinud sellest Austria eesistujaga ja Austria eesistuja on öelnud, et neile meeldiks see lühiajaline lahendus, et kui see lühiajalise lahenduse osas jõutakse nende eesistumise ajal kokkuleppele ja eile võttis ka Euroopa Parlament vastu selleteemalise raporti. paluksin, et te toetaksite siis ka meie arvamust, võttes arvesse neid kommentaare, mille praegu esitasin. aitäh teile! aitäh, et te ka kõneajast kinni pidasite, seda on, juhtub nii harva, et äh, see on igati kiidusõnad ära teeninud, kes tahab sõna meie arutelus? ma ei näe sõnasoove nii et järelikult asume kohe hääletama ja teen ettepaneku, et hääletame koos muudatusettepanekuid raportöörilt üks ja kaks. Need on siis, nendega kustutatakse muudatusettepanekud neli, üks, kaks. jah, siis kes on poolt? vastu vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu. hääletame elektrooniliselt. hääletus lõppes ja tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, vastu võetud. lõpphääletus, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud väga suurte häälteenamusega, õnnitleme raportööri ja aitäh selle suure saavutuse eest. järgmine päevakorrapunkt on säästliku või jätkusuutliku majanduskasvu rahastamine ja raportöör on meie kolleeg Tilo Kundlak. No, no, no, la résolution. Rien du tout, trop vite avec la résolution. On n'est jamais. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. härra Kundlak, sõna on teil suur tänu, president, kolleegid, daamid ja härrad. mul on hea meel tutvustada teile oma raportit, mis puudutab tegevuskava jätkusuutliku majanduskasvu rahastamiseks. see algatus on ühe laiema paketi osa, mille eesmärk on saavutada Euroopa Liidu keskkonna ja kestliku arengu eesmärgid. see on väga kiireloomuline küsimus, šokeerivalt eksperdid hiljuti mainisid, et ülemaailmse temperatuuri tõus kolm koma kolm protsenti on oodatav ja kasvuhoonegaaside kontsentratsioon on kõrgem, kui loodeti ja me ilmselt ei saavuta Pariisis kokku lepitud kaheprotsendilist temperatuuri kasvu. ka kliimapaneel tegi ettepaneku üks koma viis protsenti temperatuuri tõusu kohta, me ei ole suutnud seda saavutada. kliimamuutused ähm, on omanud äh, drastilist mõju meie jääliustikele ja igal pool maailmas on selle mõju tuntav ja me oleme näinud et kolmekümne kuue protsendi võrra on vähenenud liustike pind, ja äh, meil on vaja äh, suuremaid rahalisi vahendeid äh, kestliku arengu rahastamiseks ja komisjon on analüüsinud, analüüsinud finantseerimissüsteemi selleks, et vältida tagasilangust. see on oluline ka Euroopa Liidu ja jätkusuutliku arengu eesmärkide elluviimiseks ja neid jätkusuutlikke eesmärke tuleb läbivalt arvesse võtta. me toetame neid ettepanekuid, kuid sellesse tuleb kaasata ka finants- ja erasektor, et tagada jätkusuutlikkus ja kliimaeesmärkide saavutamine. me peame vähendama ka puudusi rahastamises ja me peaksime rohkem usaldama finantstooteid, me vajame suuremat läbipaistvust ja pikaajalisi eh, visioone. kuna puudub selgus äh,, kuidas äh, valitsuse eesmärke, keskkonnaeesmärke arvestatakse investeerimisotsuste tegemisel. lisaks tuleb arvestada ka finantsriskidega äh,, mis on põhjustatud keskkonna ja sotsiaalsetest aspektidest ja äh, seetõttu on stabiilsus ohtu seatud. finantssüsteemi stabiilsus on samuti oluline ja selleks on meil vaja kapitaliliit. Äh, tegevuskava koosneb kümnest meetmed, meetmest ja sealhulgas ka äh, jätkusuutliku majandustegevuse klassifikatsiooni loomine. ja selleks on loodud ka kriteeriumid jätkusuutliku rahastamise tagamiseks. meil on vaja ühiseid eeskirju ja ühist arusaamist sellest, mis on jätkusuutlik rahastamine, mis võimaldaks meil saavutada seatud eesmärgid ja tasemed ja teha samme äh, majanduslike ja keskkonnakriteeriumite täitmisele ja tuleb, samas tuleb arvestada seda ka sotsiaalsete kriteeriumitega. kliimamuutused ja äh, keskkonnaeesmärgid ei ole piisavad jätkusuutlikkuse tagamiseks. Äh, see ei taandu ainult nii-öelda roheliseks olemisele. Ehm, nii nagu seda näevad mitmed heategevusorganisatsioonid. jätkusuutlikkust ja muid aspekte ei tohiks tõlgendada kui äh, nii-öelda vast üksteisega konflikte, kuid kõik meie meetmed on suunatud ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele. see tähendab vastutustundlikku tegutsemist. me peame tegutsema niimoodi, et me ei sea ohtu meie tulevaste põlvkondade tulevikku. me teame, et Euroopa Liit tahab suurendada jätkusuutliku arengu rahastamist ja vähendada eh, ühtse turu killustatust selles osas. ja nõnda ta keskkonnasõbralikud finantstooted hakkavad üha rohkem laienema ka ülemaailmselt eh, ja rahvusvahelisele turgudele, mida see tähendab, teatud nõnda rohelised finantstooted peavad tõsiselt olema, tegelikult olema keskkonnasõbralikud. mis tähendab seda, et et me peame pöörama pilgu ka transpordile ja teistele väärtusahela osalistele ja need meetmed aitavad tõsta ka vastutustunnet ja äh, kehtestatavad võrdlusalused võimaldavad meil saavutada äh, ka investoritel seda kahekümne kolme äh, temperatuurikraadi tõusta ja vähemalt investorid on siis teadlikud, millele nende rahalisi vahendeid kulutatakse. tänan teid tähelepanu eest, suur tänu ja nüüd arutelu härra Martinis Reegi Disculpe, señor presidente, señor ponente. Me gustaría poner de manifiesto el compromiso de los poderes locales y regionales en el cumplimiento. vabandust, president, ma tahan öelda, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsustel on tähtis roll jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisel. ma arvan, et nende poliitilist tegevust tuleb tagada õigus vahendite abil, mis võimaldavad hinnata äh, in-, tehtud investeeringud ka jätkusuutlikkust, ma arvan, et komisjoni poolt tehtud määruse ettepanek on alles esimene samm, kuid see on ainult suunatud nii-öelda keskkonnaaspektidele, nii nagu raportöör ütles, rohelistele aspektidele. kuid jätab kahe silma vahele sotsiaalse komponendi, hariduse, sotsiaalpoliitika ja tööhõive aspektid, mis on olulised, kui me soovime neid jätkusuutlikke eesmärke saavutada piirkondlikud omavalitsustel on tegelik äh, mõju või, ja nad on võtnud endale ka kohustused investeeringute, taristu väljatöötamise, äh, veemajanduse, telekomi, jäätmemajanduse osas ja kulutavad väga palju raha ka tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitika meetmetele, haridusele ja tervishoiule. kui me tõesti tahame saavutada need eesmärgid, peame arvestama sellega. kui soovime indikaatoreid kasutada, siis peame veenduma selles, et need on ühised kõikjal, mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas ning peame olema võimelised mõõtma ka investeeringute mõju, et investeeringud oleks jätkusuutlikud ning eh, peaks olema võimelised kaasa tooma tegelikke tulemusi suur aitäh. nüüd saab sõna Christophe Ruju. ma sooviksin tänada raportööri tema hea töö eest. tõepoolest peame leidma võimaluse ühendada ostujõu ning keskkonnakaitse vahel ning äh, peame mõtlema just sellepärast äh, äh jätkusuutliku arengu peale, seda ka rahaliselt, et kasutataks äh, riigi raha selle nimel, et, äh, et äh, e-, ei jääks lihtsalt nagu zombid istuma süsinikupõhilisele tootmisele. seega on vaja põhjalikult järgi mõelda, et maailma maakera hävitamine lõpeks ning samas tuleb leida äh, Äh, lahendus ka nende kodanike jaoks, kes ots otsaga kuidagi kokku ei tule. suur aitäh. teisi sõnasoovijaid ma ei näe. seega hääletus. hääletame korraga ühte ja kolme, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kaks poolt vastu, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, vastu võetud. korra hääletame korraga viit ja kuut poolt, vastu, vastu võetud seitse poolt, vastu, vastu võetud kaheksa poolt vastu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, vastu võetud, lõpphääletus äh, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ühehäälselt, palju õnne raportöörile ja tema meeskonnale. nüüd lähme kohal, raporti juurde kohalikud energiaomandimudelid ja kohalike äh, energiakogukondade roll energiasüsteemi ümberkujundamisel Euroopas. see on algatusraport ja selle autor on Mariana Kaju. Vous avez la parole, madame. Teil on sõna, proua raportöör. suur tänu, president. kallid kolleegid, ma tahan teid tänada võimaluse eest tutvustada teile äh, seda raportit päeval, mil me oleme Euroopa Parlamendi hoones ja päeval, kui Rumeenia tähistab oma sajandat aastapäeva, äh, Suure Liidu aastapäeva ja seetõttu meie kohalike omavalitsuste esindajad kellel on äh, ajutine ametiaeg oma kogukondades. Äh, oleme täna tulnud siia teie ette, et tutvustada raporteid, mis puudutab nii sotsiaalset kui majanduslikku kasvu meie kogukondades ja parandab kodanike heaolu, keda me esindame ning suurendab meie riikide majanduse konkurentsivõimet Äh, mis vajavad taskukohast energiavarustust ja samas käsitleb ka keskkonnakaitsemeetodeid. kohalikud energiakogukonnad on tõhusaks viisiks energiavarustuse korraldamiseks kogukonna tasandil, tootes, äh, edastades ja tarbides elektrienergiat. seda kõike on, on võimalik teha nende äh, kohalike energiaressursside arvel. kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused äh, saavad täiendada ühenduse ja riiklikke poliitikaid, võttes vastu täiendavad eesmärgid, äh, mis käsitlevad kohaliku energiakogukonna panust energiasektorisse. paljud linnad on liitunud linnapeade algatusega Äh, mille kaudu on kehtestatud ka energia- ja kliimavaldkonnas jätkusuutlikkuse eesmärgid. Äh, need eesmärgid käsitlevad seda, millised on kohalike kogukondade põhilised eesmärgid ja takistused ja kuidas me peaksime poliitiliselt ennast määratlema, et tõhustada kohalike energiakogukondade rolli ja ma tahan tänada ENVE komisjoni liikmeid üles näidatud huvi vastu, äh, selle arvamuse eelnõu vastu, äh, kogu selle e-, eelnõu koostamise perioodil ja vastuvõtmisest äh, keskkonnakomisjonis. ma tahaksin tänada ka ENVE sekretäriaati ja koordinaatoreid. oluline on täheldada siinjuures, et et Äh, selle aja jooksul ma olen tähele pannud, et kohalikel energiakogukondadel on erinevad viisid äh, tegevuse korraldamiseks, moodustades partnerlusi, kooperatiive, aktsiaseltse. ja äh, äh tarbija omanduses olevaid äriühinguid ja kõik need vahendid äh, on abiks kohalikele energiakogukondadele äh, see tähendab, et kohalikud energiaprojektid aitavad arendada kohalikke energiavarusid, moodustavad sotsiaalset kapitali, loovad töökohti äh,, sissetulekuid ja teatud finantseeliseid ja vähendavad kütuseostevõime raskusi. ja sel põhjusel kohalikud energiakogukonnad on seotud äh, nii-öelda energiademokraatia kontseptsiooniga. Äh, demokraatia energeetikas äh, käsitleb äh, tarbijate ja tootjate arenenud tendentse, et suurendada energiasektori rolli ja see on positiivne tagajärg, kuna tähelepanu pööratakse ka sotsiaalsetele ja keskkonna aspektidele puhas keskkond on hädavajalik kõikide jaoks, kuid eriti meie laste jaoks, kes on meie tulevik. Äh, ühe suurema arvu kodanike kaasamine jätkusuutliku energia tootmisesse äh, aitab luua äh, asjakohast energiapoliitikat, mis saab ka avaliku arvamuse toetuse liikmesriikides tegutsevad energiakogukonnad on seda juba tõestanud. Äh, nad on hea tava, näiteks ne, Austrias äh, NV töörühm nägi, äh, kui palju kasu taolised projektid toovad ja kohalikud omavalitsused tänu sellele suunavad kokkuhoidu olulisi rahalisi vahendeid, mida investeerida siis teadusuuringutesse, uuendustegevusse ja taristuarendusse. meie arvamuses on esitatud terve rida soovitusi kutsutakse üles suuremat vastutust on nüüd energia tootmisel kohalikul tasandil ja see peaks saama energiapoliitikas normiks, eriti taastuvenergia valdkonnas. ja kui me räägime energia ülekandest, siis selleks on vaja ka tugimeetmeid rakendada. esitatud on ka kaheksa muudatusettepanekut ja ma olen enamuse muudatusettepanekutega nõus, kuid kahele muudatusettepanekule ma olen vastu. Need on muudatusettepanekud kuus, mis on minu arust liiga piirava iseloomuga ja selle eesmärk on välja jätta viide äh, finantsabimehhanismile. ma olen vastu ka muudatusettepanekule kaheksa, mis on piirava iseloomuga, arvestades seda, et äh, võrgu äh, toetamine äh, on oluline kohalikele tootjatele ja see võib hakata takistama konkurentsi. kes soovib sõna äh, ühise arutelu raames, ma ei näe kedagi, seega läheme kohe muudatusettepanekute juurde. ühest viieni koos poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. poolt vastu. muudatus kaheksa poolt, vastu. elektrooniline hääletus le vote hääletus on lõppenud, muudatus on tagasi lükatud. lõpphääletus, kes on poolt? vastu? erapooletud? arvamus on vastu võetud ühe erapooletu häälega. palju õnne proua raportöörile ja tema meeskonnale ning suur aitäh tehtud töö eest edasi. Lähme päevakorrapunkti kakskümmend kaks juurde. see on määrus, mis puudutab vee taaskasutuse miinimumnõudeid. ja eh, raportöör on Olžitš Vlasak, palun tulge poodiumile, teil on sõna pane předsedo, dámy a pánové. president, daamid ja härrad. lubage teile tutvustada väga olulist teemat, mis käsitleb äh, vee taaskasutuse miinimumnõudeid. Äh, see muutus aktuaalseks mitte ainult äh, kliimamuutuste tõttu, vaid seetõttu, et liikmesriikides on äh, vee vähesus tekkinud ja tuleb kasutada, taaskasutada vett põllumajanduses. praegused õigusaktid sel teemal on jõustunud ainult kuues liikmesriigis. ja sel põhjusel tuleb seda laiendada ka teistesse riikidesse et vett oleks võimalik taaskasutada äh, ka teistes liikmesriikides põllumajanduse otstarbel. see vesi on pidevalt olemas, äh, erinevalt põhja- või pinnavetest, äh, mis, mis võivad olla probleemiks kuivadel perioodidel, kuumadel perioodidel. teine võimalus Äh, vee taaskasutamiseks, on see, et seda on võimalik taaskasutada ja, ja äh, ei tule maksta keskkonnamaksu, kui see suunatakse keskkonda. minu raport käsitleb komisjoni argumente sellise vee kasutamisel äh, toiduohutuse tagamisel ja käsitleb ka võimalusi kuidas kasutada puhastatud vett äh, parkide, haljasalade ja teiste avalike puhkespordialade kastmiseks. me räägime ka sellest, kellel asub vastutus sellise veeta kasutamisele, mitte ainult vee äh, puhastusettevõtetel, vaid ka vee kasutajatel. ma olen saanud kaks muudatusettepanekut oma arvamusele ja me arutasime need läbi autoritega. ja tegime ka äh, ettepaneku vastu võtta suulised muudatusettepanekud. ja kõik kommentaarid, mis äh, esitati arutelu käigus, on arvamuse teksti sisse viidud. ja lõpetuseks tahan tänada kõiki eksperte ja kõiki, kes osalesid aktiivselt selle olulise teema aruteludes ja mul on hea meel tutvustada teile sellist raportit, mis tegelikult kajastab kõiki teie seisukohti. arutame, alustame arutelu, esimesena saab, saab sõna ja Kirstin Vill. Øh, suur tänu. suur tänu, lugupeetud raportöör, hea koostöö eest. raportööri algne ettepanek, lõpp tarbija seisukohast oli selline, et tuli kohalikelt omavalitsustelt küsida lubasid, nii oli see Taanis juba mõnda aega ja meie arvates on see süsteem hea. see tagab selle, et äh, see, et on kontroll selle üle, kuidas lõpptarbija talletab vett, säilitab vett ja nii edasi ja seetõttu on ka tarbijate seisukohast äh, kasulik, et keegi, keegi, kellelgi on, ametivõimul on kontroll äh, vee üle. ei piisa sellest, kui lihtsalt tehakse teatis äh, või esitatakse dokument, kuidas seda vett kavatsetakse taaskasutada ja nii edasi. seetõttu me oleme väga rahul selle suulise kompromissmuudatusettepanekuga, millele, millega antakse liikmesriikidele võimalus äh, ise otsustada, kas tegemist on lihtsalt teatamisega, notification, või äh, tuleb küsida luba. nii et muudatusettepanek on meie jaoks väga oluline, see aitab tagada ohutuse meie tarbijatele, Taanis on olnud surmajuhtumeid Äh, just nimelt äh, köögiviljade tarbimise tõttu, mida on taaskasutatud vee, veega kastetud, nii et see on meie jaoks täiesti tähtis küsimus. kes soovib veel sõna võtta? siis lähme hääletuse juurde. muudatus üks sellega on tehtud kompromissmuudatusettepanek ning annan selles osas sõna raportöörile. Já si myslím, že to není potřeba komentovat, protože... Ma arvan, et mul ei ole vaja seda kommenteerida, kuna eelkõneleja väga selgelt rääkis sellest muudatusettepanekust. me oleme saavutanud kokkuleppe ja nüüd sõltub eh, liikmesriikidest kas nad äh, hakkavad täitma seda teavitamise äh, ja lubade tingimust või mitte. kes on äh, poolt praegusel kujul? kes on vastu? muudatusettepanek on vastu võetud, nüüd muudatus kaks. ka selles osas on koostatud kompromiss, suuline kompromiss, härra raportöör. see on Äh, peaaegu sama nagu eelminegi. kes on poolt? vastu? kolm, kes on poolt? vastu? elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud, äh, muudatus on tagasi lükatud, muudatus neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. lõpphääletus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne raportöörile ja tema meeskonnale. nüüd lähme Andres Jaadla raporti juurde, mis puudutab äh, Euroopa kosmoseprogrammi ja kosmoseprogrammi ametit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 austatud komitee president president kogu külalised euroopa kosmoseprogramm on euroopa jaoks oluline euroopa kosmoseprogramm on oluline euroopa linnadele ja regioonidele ja igale euroopas elavale kodanikule sest ta teeb kättesaadavaks meile tänapäeva digimaailma saavutused ja ka mugavused euroopa kosmoseprogramm on oluline ja seda ka meile euroopa regioonide liikmetele linnade ja regioonide liidritele üle kogu euroopa täna siin saalis igaühele meist. kuigi me seda igapäevaselt ei tunnista siis kosmosevaldkonna arengud puudutavad täna meist igaüht. tänu kosmoseprogrammidele saame kasutada igapäevaselt järjest laiemalt nutiseadmeid gps lahendusi ja palju palju teisi nüüdistehnoloogia hüvesid euroopa liit on kaua olnud oluline kosmosetehnoloogia kasutaja ning ka loonud edukaid oma programme nagu copernicuse kaugseireprogramm ning galileo positsioneerimise süsteem. programmid on olnud üliedukad ja nende abil on olemas palju andmeid mida saaks terves euroopa liidus äh, kasutada tõhusamalt ja laialdasemalt. sääraste andmete abil saab luua uusi vajalikke ja innovatiivseid teenuseid kosmose olulisus euroopa liidule on just peamiselt kui võimaldav tehnoloogia. kosmosetehnoloogia kasutamine maal pakutavate teenuste toetamiseks kogub järjest populaarsust aina suurem hulk eraõiguslikke isikuid tegutsevad kosmoses vajalik on suurendada erasektori rolli ja avaliku sektori vahelist koostööd kosmosevaldkonnas teadmine sellest ja selle kohta mis andmed on saadaval ja kuidas võimaldaks euroopa inimestele palju uusi lahendusi erialadel kas transpordi põllumajanduse asjade interneti tarkade linnade või mitmel muul ajal selle tagapõhjaks on sellele mis euroopa liidus viime- viimaste aastate jooksul pööratud rohkem rohkem tähelepanu kosmosele esiteks 2016 aastal kosmosestrateegia näol mille raportit oli mul au teile siinsamas saalis ka esitleda ja nüüd siis euroopa liidu kosmoseprogrammiga mis on suunatud kosmosestrateegia eesmärkide saavutamisele ning sisaldab konkreetseid meetmeid olemasolevate programmide tugevdamiseks uute programmide loomiseks ning kosmosepoliitikale 16 miljardi euro eraldamiseks. Uue, uues programmis cosatcom äh, valitsuste kommunikatsiooniprogramm mis tagab kommunikatsioone seal kus need muul viisil on puudulikud ning SSA tõhustamaks meetmeid näiteks kosmoseprügi ja muu seesuguse monitoorimiseks. ma arvan et cosatcom võib olla teatud regioonides eriti oluline. euroopa liidu ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem gns galileo pakub tasuta asukohaandmeid tagades seeläbi euroopa strateegilise sõltumatuse. egnos loob piirkondliku euroopa süsteemi. praeguses keerulises ja ettearvamatus geopoliitilises olukorras on euroopa sõltumatus ja möödapääsmatus tähtis. peamine komisjonipoolne korralduslik ettepanek on suurendada euroopa gnsssi agentuuri osatähtsust nii et konkreetse programmiga galileo seotud organi asemel saaks sellest euroopa liidu kosmoseagentuur. regioonide komitee liikmete hulgast on kõlanud raporti arutelu käigus kartus et uus euroopa liidu kosmoseagentuur dubleerib esa tegevust ja äh, mitmed liikmed ja arutelust osa võtnud seda ka rõhutasid näiteks on mitmes regioonis tähtsad esa projektide institutsioonid. euroopa komisjoni esindajad on raporti arutelude käigus kinnitanud et dubleerimist ei tule ja tegevuste sisu ja koostöö ning vastastikune täiendamine on tähtsam kui pelgalt struktuuride loomine me tunnistame oma raportis vajadust edendada ja hõlbustada seireandmete kasutamist kohalike omavalitsuste väikeste keskmise suurusega ettevõtjate teadlaste uurimistöötajate ja teiste poolt kuid on vaja rohkem selgust kuidas seda plaanitakse saavutada. rõõmu rõõ, rõhutame ka seda et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peaksid rohkem olema kaasatud kosmosega seotud innovatsiooniklastritesse ja kosmosehuubidesse erinevates valdkondades nagu energeetika, transport, keskkonnaseire, põllumajandus. seal võib Kosmos pakkuda olulisi andmeid. tuleb rõhutada ka tihedamat kooskõlastuse tähtsust teadus- ja kosmoseprogrammide vahel Euroopa Liidus, samuti kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli teadus- ja kosmosealase tegevuse parema integreerimise edendamisel ette, ettevõtlustesse. Euroopa Liit peaks digitaal- ja kosmosepõhise tehnoloogiate arengut rohkem toetama ning koordineerima tihedamalt teadus ja kosmosevaldkonna eelarveid kuna neid valdkondi peetakse innovatsiooni mootoriteks paljudes kestliku arengu jaoks olulistes valdkondades nagu digiüleminek tehisintellient lairibainternet energia keskkond kliimamuutused ettevõtluse arendamisele toob kasu ka see kui kasutatakse euroopa liidu väikese keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvahendeid ettevõtluse kasvatamiseks ja ettevõtlusvõimaluste loomiseks seoses kosmosepõhiste toodete ja teenustega vastavates raamprogrammides. ja lõpetuseks vastav tooksin konkreetne näide kolm päeva tagasi 3 detsembril 2018 õhtul kell 20.32 viis kosmoseettevõte SpaceX kanderakett Falcon 9 maa orbiidile Euroopa Kosmoseagentuuri satelliidi ESEO, mille kaamerasüsteemi ehitasid Eesti üliõpilased. me rõhutame oma raportis noorte olulist rolli kosmosevaldkonnas. esimene ülelend Eestist toimus umbes tund aega hiljem, kuid esimesi pardakaamera fotosid peab ootama veel vähemalt uue aasta alguseni. konkreetne näide sellest, kuidas väikeses Eestimaa linnas Tartus ülikoolis on loodud ülemaailmne lahendus SpaceXi äh, rakenduste juurde. tahaksin tänada ENME meeskonda, eriti Jeroeni, Vanessat, Euroopa Komisjoni ja kõiki raporti õnnestumisele. aitäh! suur aitäh! kes soovib sõna, kes soovib arutelul osaleda? voorzitter ehm, dank u wel ook eh, mijnheer de rapporteur voor het. suur tänu eh, juhataja suur tänu raportöörile selle suurepärase arvamuse eest milles võetakse arvesse seda kui oluline on kosmoseprogramm eh, linnade ja piirkondade jaoks see on alati tundunud meile midagi, midagi kauget kodanikest, eh, kosmos ongi meist kaugel, kuid oma raportis te olete selgelt näidanud, kui oluline on kosmos ka Euroopa linnade ja piirkondade jaoks. kas keegi soovib veel sõna? vist mitte. siiski härra president, ma sooviksin samuti tänada raportööri tema suurepärase, väga kvaliteetse töö eest. ta rääkis Euroopa Liidu rollist eh, ning liidri rollist. lubage aga öelda ka seda, et eh, kosmose kohta peaks küsima sedasama, mida küsisid Euroopa isad äh, Eh, aastatel viiskümmend, kuidas eh, kasutada üheskoos, kuidas siseturgul luua konkurentsi ning eh, nüüd pärast kümneaastast tegevust on meil lõpuks selleks pädevused, mille andis Lissaboni leping, väga palju oli koostööd valitsuste vahel alates kaheksakümnendatest ning samuti tekkis ka tõeline kosmoseambitsioon Euroopa Liidu jaoks, seda kümne aasta vältel, kuid me ei ole liikunud edasi nii kiiresti, kui oleksime soovinud, et edasi arendada kosmosepoliitikat, kuigi meil on selleks olemas vahendid ning äh, praegused mehhanismid, mis äh, organiseerivad äh, e-, kosmosealast e-, tegevust, on seotud tohutute tõgetega ning peame jälgima seda, mida tehakse teistel mandritel, kuigi teame, et meil on siin olemas pädevused, võimalused, meil on olemas instrument, mis aitaks arendada seda tegevust kõigi viiesaja miljoni eurooplase huvides tuleksin raportööri sõnade juurde, et me saaksime tõesti ähm, e, edasi areneda järgnevatel aastatel, et välja arendada tõeline Euroopa Kosmoseamet, et Euroopa Liit saaks äh, veel uuel viisil edasi arendada oma võimet muutuda tõeliseks kosmosejõuks, aitäh. suur aitäh teile ja nüüd saab sõna kolleeg Mark Weinmeister suur tänu. ma tahaksin tänada raportööri just täiskogu eel. ma tegin seda juba komisjonis, kui tegemist on suurepärase arvamusega seetõttu ma rõhutan seda ka siin, sest kosmoseprogrammi küsimus ja meie tulevik on kaks küsimust, mis on suure tähtsusega. me peaksime suhtuma täie tõsidusega sellesse selles valdkonnas, nagu ka eelkõnelejad rõhutasid, me ei liigu edasi piisava kiirusega. me peame rohkem investeerima. me peame paremini korraldama tegevused tuleviku jaoks ja üks asi on väga oluline ja äh, härra Jadla ka seda mainis see puudutas siis uut Euroopa Ametit kosmoseprogrammi jaoks meil ei ole vaja topeltstruktuuri, mis hakkab äh, kattuma Euroopa praeguse kosmoseagentuuriga. meil on olemasolev hästi toimiv struktuur, ESA, ja me ei peaks seda tööd dubleerima, siis tekib olukord, et äh, keegi ei tea, mida keegi teine kuskil teeb. ja härra Jaar ütles seda väga selgelt ja ma tahan teda tänada selle eest. ja mul on hea meel, et me saame selle täna heaks kiita suur aitäh. nüüd lähme siis muudatusettepanekute juurde. üks poolt, vastu, vastu võetud, kaks, kes on poolt vastu võetud ning äh, need olid muudatusettepanekud ja lõpphääletus, kes on poolt ja kes on vastu. kes on erapooletu, vastu võetud ühehäälselt. palju õnne teile, härra raportöör. suur aitäh teile tehtud suure töö eest. ning äh, sellega jõuamegi arvamustega lõpule ning enne Brexiti arutelu on meil veel vaja arutada eh, resolutsioon Euroopa Komisjoni kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tööprogrammi prioriteetide kohta, mis võetakse arutusele meie juhatuse otsusel ning sellega seoses eh, on eh, ka palju muudatusettepanekuid ning ma paluksin, et te räägiks lühidalt, et võiksime kiirelt äh, Äh, alut-, alustada Brexiti aruteluga. kas keegi soovib sõna võtta resolutsiooni osas? ei. arutelu on lõppenud ja nüüd jõuame muudatusettepanekuteni. on maa numero A poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepaneku kaks poolt, vastu, hääl, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, millega kustutatakse muudatusettepanekud neli ja viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, vastu võetud. seitse, poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, elektrooniline hääletus hääletus lõppes. muudatusettepanek on vastu võetud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, vastu võetud, muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, vastu võetud viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud üheksateist poolt, vastu vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu. hääletame elektrooniliselt. Le vote est clôturé hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu tagasi lükatud, kolmkümmend üks, kolmkümmend üks. suur tänu. ma tahaksin jällegi küsida selle muudatusettepaneku väärtuse kohta, siin räägitakse Marrakechi lepingu allkirjastamisest, soovitakse seda ratifitseerida. Euroopa Liidus on erinevad liikmesriigid juba oma otsused langetanud Marrakechi osas ja mõned liikmesriigid on otsustanud sellele alla kirjutada ja Marrakechi lepingu ratifitseerida, aga on ka selliseid liikmesriike, terve rida, kes on otsustanud loobuda allkirjastamisest ja ratifitseerimisest mõningates liikmesriikides, nii nagu ka minu oma koduriigis, arutelud veel käivad. ja siin räägitakse äh, üleilmsest lähenemisviisi, lännet käsitlevast kokkuleppest ja lähenemisviisist, aga meie ei ole regioonide komitees sellest tegelikult sisuliselt räägitud ning ma soovin, et siin võetakse arvesse Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide erinevad seisukohad äh, Marrakechi lepinguga seoses. ka erinevatel piirkondadel on seisukohad erinevad ja ma tahaksin, et see muudatusettepanek võetaks tagasi, suur tänu! mina tahaksin omalt poolt öelda, et võttes vastu selle muudatusettepaneku, kui me seda teeme, siis äh, me oleme järjepidevad äh, ja kooskõlas Euroopa Parlamendi tegevusega ning oma varasemate regioonide komitee arvamustega. Bosmani arvamus seoses rändega rääkis sama juttu ja see muudatusettepanek on nii meie varasemate seisukohtadega kui ka teiste seisukohtadega kooskõlas. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna, paistab, et ei soovi, siis asume hääletama muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt. vastu. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu elektrooniline hääletus. hääletus lõppes. muudatusettepanek on vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt vastu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. lõpphääletus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suure häälteenamusega. ja nüüd jätkame oma tööd paari hetke pärast. Thank you.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 kallis härra Barnier, aitäh, et olite taas kord meie kutsele nõus positiivselt vastama. kaks aastat tagasi esitasite oma teekaardi läbirääkimiste äh, käigu kohta äh, regioonide komiteele. olete teinud väga rahumeelselt, kindlameelselt oma tööd. Te ütlesite, et peale lahkumineku raskuste on oluline, et lahkuminek oleks korrapärane meie kõigi kodanike huvides stabiilse majanduse ja sotsiaalõhkkonna pärast. pärast Briti referendumi tulemusi oleme säilitanud kontakte Briti kolleegidega ning läbi viinud ka süviti minevaid konsultatsioone selle kohta, kuidas mõjutab Suurbritannia lahkumine Euroopa regioone meie eh, uurimused on näidanud asümmeetrilisi mõjusid mitte ainult mitmetele majandusharudele, vaid ka eh, puudutab see eh, riike, mis kõige rohkem peavad kahju kannatama. kuid oleme oma arvamusi avaldanud resolutsioonide vastuvõtmisega ning tihendanud kontakte ka kohapeal. soovime, et kohalikud äh, mured äh, leiaks arvessevõtmist. Euroopa äh, kakskümmend seitse ülejäänud liikmesriiki soovivad, et Suurbritannia saaks edasi osaleda mõningates Euroopa programmides ka pärast üleminekuperioodi, näiteks hariduses, kultuuris, teadusuuringutes äh, või innovatsioonis. me soovime, et varuplaan, Iirimaa varuplaan ole, suudaks säilitada Belfasti lepinguid ning äh, ära hoida äh, füüsilise piiri Iirimaa saarele ning et see ei saadaks ohtu rahu, mis äh, on võimalik tänu ühisele kuuluvusele Euroopa Liitu. ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriigi valmistavad Brexitiks ette, mis neid mõjutab Äh, ilmselt väga raskelt äh, nii Iirimaal kui ka mujal Euroopa äh, sadamates, mis oma tegevus olid rajanenud, rajanud siseturu kuulumisele. Brexitiga peavad kaasas käima spetsiifilised meetmed, mis aitab, peavad aitama Euroopa vaesemaid piirkondi. loodame teie peale, et edastaksite selle sõnumi nõukogule. oluline on arvesse võtta meie Äh, seda kõike meie tulevaste suhete ülesehitamisel. seega toet-, on mul hea meel poliitilise dialoogi ähm, äh, üle, mida väljendati viimatistes avaldustes. see on veel eriti oluline sellepärast, et paljud regionaalsed parlamendid on samuti äh, kohustatud ähm, Brexiti lepingule oma poolt hääle andma. Brexit ei ole Euroopa Liidu lipp, Äh, ei ole Euroopa Liidu häving, meid on mm, tuhandeid, meie saame Euroopa teha mõistetavamaks ja ligipääsetavamaks kõigi eurooplastele, teeme kõik koos Euroopast ühisruumi, kus saavad areneda ja kasvada rahu ja jõukus ning härra Barnier, ma olen nüüd valmis andma teile sõna. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud president, lugupeetud linnapead, lugupeetud regioonide komitee liikmed, ma tunnen teid hästi. lugupeetud president, lugupeetud Karl-Heinz, mul on väga hea meel siin teie juures olla täna ja jätkata seda dialoogi, mida olen pidanud teie regioonide komiteega ja paljude teiega siin erinevatel puhkudel, käies koha peal äh, teie omavalitsustes, oma Euroopa ametikohtadel erinevatel ja juba kakskümmend aastat on mul au olnud Prantsusmaal äh, kollek-, äh, Prantsuse alpide juht, alpides liidrina tegutseda. ja nüüd Brexiti vastutava läbirääkijana, enne seda Euroopa volinikuna olen kohapeal kohalike omavalitsuste esindajatega kohtudes, kohtudes ettevõtete esitajatega, esindajatega, põllumeestega, saanud palju kogemusi, mis on mulle väga kasulikud, olid mulle kasulikud ja on mulle kasulikud täna. see dialoog on oluline ning ma ei unusta ka seda, kuidas viimane kord teie juures käisime, kahekümne teisel märtsil kaks tuhat seitseteist, seitse päeva enne seda, kui Theresa May pöördus ametliku äh, rahvahääletuse järgse kirjaga Euroopa Liidu poole, millega siis äh, käivitati äh, lahkumisläbirääkimised Ühendkuningriigi valitsus ise otsustas äh, selle äh, kuupäeva üle, millal Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub. otsisin üles selle kõne, mida me, ma teile tookord pidasin, lugesin selle läbi, enne kui teie juurde tulin, sellepärast et alati on oluline ju asju kontrollida, kontrollida seda, mida on öeldud. ning äh, ütlesin teile ja õigusega et Brexitil oli, on ja äh, jääb olema tulevikus palju tagajärgi, tagajärgi, mida me sageli alahindame, sageli väga halvasti selgitame. Need on inimlikud tagajärjed, äh, sotsiaalsed tagajärjed, tehnilised tagajärjed, äh, juriidilised ning majanduslikud tagajärjed. kinnitasin teile ka, et olen otsusekindel ning äh, alustasin seda tööd äh, oma meeskonnaga, keda usaldasin täielikult äh, ning president Junckeri ning kogu kõigi komisjoni teenistuste toetusega, ka nõukogu liikmete toetusega ja kinnitasin, et me kõik oleme pühendunud kokkuleppe jõudmisele selleks, et Ühendkuningriik lahkuks korrapäraselt, kontrollitult mis äh, minu meelest oli palju enam väärt kui lihtsalt ülepeakaela lahkumine. rääkisime ka siis sellest, millised on edutingimused nendel läbirääkimistel. ja meie ei töötanud ju brittide vastu, vaid koos brittidega. see oli meie eesmärk. see oli üks meie eeltingimusi, me tahtsime jääda ühtseks kahekümne seitsme liikmesriigiga äh,, läbipaistvaks äh, Äh, vastata nii kiiresti kui vähegi võimalik nendele muredele, äh, mida äh, Ühendkuningriigi lahkumine kaasa toob, ebakindluse, tegeleda selle ebakindlusega, mida see kaasa toob. ja siis saada kontroll lahkumise üle, lahutuse üle ning seejärel kontrolliks, kontroll selle üle, milliseks kujunevad meie tulevased partnerlussuhted Ühendkuningriigiga lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, daamid ja härrad, äh, need põhimõtted olid meie jaoks tähtsad ning ma arvan, et ma võin siin ausalt öelda, et ma pidasin oma sõna. käisin kaks-kolm korda kõigis liikmesriikides, kahe, kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, kohtusin peaministritega, valitsuse esindajatega, parlamendi esindajatega, ettevõtete ja ametiühingute esindajatega külastasin ka erinevaid äh, piirkondi Taanis, äh, Iirimaal, äh, Flandres, mujal. ühtsuse kallal tööd tegime aga Brüsselis koos volinike kolleegiumiga, koos liikmesriikidega. meil oli üle saja kohtumise kõikidel erinevatel tasanditel, tegime tihedalt koostööd ka teie endaga ja Euroopa Parlamendiga, teiste institutsioonidega Euroopa Liidus. ja niiviisi olemegi äh, reaalsuses ja võib-olla esimest korda nii tõsiste liikmes-, läbirääkimiste puhul äh, tegelenud nõndanimetatud go building uga äh, ja ühiselt ehitanud üles selle lahkumislepingu koostöös liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga regioonide komitee president on alati olnud teadlik sellest, et ühtsus on hädavajalik ning et ühtluse eeltingimuseks on läbipaistvus, avalik arutelu ja võimalus kõigil oma arvamus välja öelda. oluline oli ka see, et me saaksime kõikide piirkondade eripäraste ning vajadustega arvestada. oleme Brüsselis kohtunud kõigiga, kes soovisid meiega kohtuda, väga paljud piirkonnad on seda teinud, ka mõned äärepoolsemad piirkonnad, äh, ma kuulasin tähelepanelikult nende muresid ja minu ülesandeks oli leida ühisosa, ühised prioriteedid ning seda me tegimegi ning neid ma esindasin meie läbirääkimiste käigus. Brexiti lepingus, mis on äh, teie ees, kuussada lehekülge, lugege tähelepanelikult läbi isegi kui see on ähm, natukene äh, kopsakas ülesanne, võib-olla jõuluvaheajal jõuate siiski. aga selle lepinguga olemegi äh, vastanud kõikidele muredele, mille Brexit on tekitanud. tegemist on äh, lepinguga, väga tihe äh, leping, väga keeruline leping, see on juriidiline tekst, mitte mingisugune avaldus ja see peab andma juriidilise kindluse Brexiti tekitatud ebakindluse asemele. kõigepealt kodanikele äh, kolm miljonit kahekümne seitsme liikmesriigi kodanikku elab Ühendkuningriigis ja siis äh, üks miljon ja pool, poolteist miljonit Briti kodanikku elavad ning töötavad ühes või teises teie piirkondadest. Nemad tundsid muret. me oleme püüdnud tuua neile kindlust, vastata nende muredele pärast seda, kui Brexit tõi suure ebakindluse kaasa. seda ka finantsmääruse küsimuses, millest räägin hiljem. läbirääkimiste käigus saime kinnitada taaskord ja mitte kunagi ei teinud me seda agressiivselt, mitte kunagi revanši või karistust otsides, otse vastupidi, me lähtusime oma põhimõtetest. me rõhutasime oma põhimõtteid. britid teavad neid väga hästi, sellepärast et äh, need põhimõtted on üles ehitatud koos nendega pärast äh, seda, kui alusime ühiselt äh, siseturgu üles ehitama. meie neli vabadust, ühtne turg, otsustusprotsesside autonoomsus kahekümne seitsme liikmesriigi puhul, need olid meie põhimõtted. ning lõpuks jõudsime siis kokkuleppele millele kakskümmend seitse riigipead ning valitsusjuhti eelmisel pühapäeval käe alla panid. parlament toetab seda ning äh, Ühendkuningriigi valitsus äh, ka. tegemist on äh, tasakaalustatud kokkuleppega, tasakaalustatud lepinguga. võin seda öelda ausalt, rahulikult ning tõsiselt, et see on ainus ja parim võimalik leping. see leping annab aluse ambitsioonikateks tulevikus partnerlussuheteks, koostööks meie vahel. president Tusk tuletas meile meelde, et ja Jean-Claude Juncker samuti, et tegemist on tõsise ajahetkega Euroopa jaoks. pidutsemiseks pole põhjust, sellepärast et olles Euroopa Liidu läbirääkija Brexiti küsimustes, need läbirääkimised olid negatiivsed läbirääkimised negatiivsed. Brexitil ei ole mitte mingisugust lisaväärtust. kõik kaotavad. ning äh, nende läbirääkimiste puhul oli oluline kahjulikku mõju kuidagi minimeerida. ja seda me püüdsimegi teha selle lepingu kaudu. ja nüüd, lugupeetud president, äh, lahkumisleping, mis on teie ees, kus on meie Äh, prioriteedid kirjas, kodanike mured kirjas, parlamendi mured kirjas, äh, kõigi institutsioonide mured koos ja ma ütleksin teile siin kohe, et kodanikud äh, kõigepealt oli meie põhimõte ning püüdsime koos brittidega tagada õiguskindluse nendele neljale ja poolele miljonile inimesele, keda see kõige rohkem puudutas, nende eludele, nende peredele, et nad saaksid kasutada neid õigusi, mis neil on, kuni läbi kuni ülemineku aja lõpuni. mis pärast edasi saab, see on juba hoopis teine lugu. pärast ülemineku aja lõppu tuleb jõu-, jõuda jällegi kokkuleppele eh, liikuvuse küsimuses. aga enam ei eh, kehti samasugune vaba liikumine nagu siiani. aga praegused õigused on tagatud Brexit, nagu teiegi ütlesite, president tekitab põhjaliku, tõsise probleemi Iirimaale ja Põhja-Iirimaale. rahutingimused, stabiilsuse tingimused suure reede lepingu kaudu ja Belfasti lepingu kaudu on ohus. me oleme brittidega koos pingutanud selle nimel, et äh, anda endast parim selleks, et enne esimest juulit kaks tuhat kakskümmend sõlmida partnerlusleping, millega see probleem lahendatakse. aga meil ei ole veel kindlust äh, selles osas, kuidas need tulevased läbirääkimised lõpevad. jätkame me oma ühist, seetõttu jätkame me oma ühist tööd koos Ühendkuningriigi sõpradega äh, selle nimel, et meil ei oleks ranget piirikontrolli Äh, Põhja-Iirimaa piiril, meil on Iirimaa varuplaan. ja äh, see on alati juriidiliselt äh, tarb-, kasutatav selleks, et vältida ranget piirikontrolli ning tagada tihe koostöö kahe Iirimaa vahel ning samas kaitsta meie ühtset turgu. seda varuplaani ei pea ka kasutama, iga hinna eest, me ei taha seda kasutada, me tahame jõuda kokkuleppele brittidega ning tagada selle, et ei ole mingisugust ranget piiri, ilma et meil oleks vaja seda varuplaani. aga see varulahendus on meil tagataskus olemas, selline stabiilsust andev element, mis peaks andma meile järjepidevuse ning äh, rahule tagatise ning äh, kindlust pakkuma ka ettevõtetele majandusjõududele ja Põhja-Iirimaa kodanikele. veel üks teie jaoks oluline punkt on eelarve. nagu te teate, Euroopa tasandil iga seitsme aasta järel otsustame oma poliitilise tegevuse ning sellega kaasneva eelarve üle meil on suht põhjalikud arutelud ja te olete ka ise oma seisukohad välja öelnud mitmeaastase finantsraamistiku kohta. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal koos brittidega kahekümne kaheksa liikmesriikidega leppisime kokku eelarves ning poliitilises tegevuses kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni ja meie nõudsime seda, et see, mille üle me otsustasime kahekümne kaheksa liikmesriigiga, selle eest tuleks maksta ka kahekümne kaheksa liikmesriigi osalusel, mitte kahekümne seitsme liikmesriigi osadusel. selles osas jõudsime kokkuleppele ja tänu sellele olime, saame me täita kohustusi, mille me oleme võtnud äh, piirkondades, äh, kohalikes omavalitsustes, põllumajanduspoliitikaga seoses, ülikoolides, äh, ettevõtete toetamisega seoses ja nii edasi. nüüd on meil siis leping, millega oleme püüdnud leida lahendusi ka paljudele teistele probleemidele. britid, lahkudes Euroopa Liidust, lahkuvad mehaaniliselt ja juriidiliselt üle seitsmesajast rahvusvahelisest lepingust, seitsmesajast rahvusvahelisest kaubanduslepingust. Euratom äh, ja nii edasi ja kõik teised äh, ametid ka. see on mehaaniline juriidiline Brexiti tagajärg aga probleeme on teisigi. näiteks üks miljonit kaubamärki, mida kaotatakse, äh, mida, mida kaitstakse äh, Euroopa liikmesriikidesse. me peame jõudma äh, kokkuleppeni, kuidas kaitsta neid kaubamärke tulevikus, ühte miljonit kaubamärke ja just nimelt seetõttu töötasime me selle nimel, et kaitsta ka kolme tuhandet Äh, geograafilist märgist erinevatele põllumajandustoodetele, mis äh, on oluliseks äh, meie majanduselus ning mis on olulised mõningate piirkondade jaoks, kust need tooted pärit on, nagu näiteks parmesan, viski ja nii edasi. jõudsime kokkuleppele üleminekuaja osas, mida soovis Ühendkuningriigi valitsus, ühenemis, üleminekuaeg alustab pärast lahkumise kuupäeva ning äh, kestab äh, kakskümmend äh, üks kuud, võib-olla veel aasta-kaks pärast seda, kui me otsustame nii pärast seda, on Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkunud ning ei osale enam regioonide komitee töös, Euroopa Parlamendi töös, Kontrollikoja töös, komisjoni töös, nõukogu töös. see on Ühendkuningriigi oma valik. aga need kakskümmend üks kuud jäävad nad ühtsesse turgu, meie tolliliitu ning osalevad kõikides poliitikate valdkondades ähm, koos oma kohustustega. see oli siis Telegram stiilis lahkumislepingu sisu selle lepingu sisu, millega me korrapäraselt äh, korraldame Ühendkuningriigi lahkumise, kui Ühendkuningriigi äh, valitsus ning parlamentki soovivad seda lahkumist. see siis meie lahutusleping. aga lahutuslepingust ja lahutusest olulisem on tulevik ja suhted, mille ehitame üles pärast lahutust Ühendkuningriigiga kes äh, hoolimata sellest, et ta on Euroopa Liidust väljaspool omal valikul, jääb meie sõbraks, meie liitlaseks, meie partneriks. me peame nüüd teistmoodi oma majanduspartnerlussuhteid korraldama, me peame tugevdama julgeolekuliitu ning äh, oma paremini, teistmoodi koost-, korraldama oma koostööd äh, NATO-s ning äh, tugevdama oma sõprussidemeid. oleme teinud, äh, oleme teinud poliitilise avalduse, mis on, mida on lihtsam lugeda kui seda lepingut, kakskümmend kuus lehekülge ning see kirjeldab meie tulevaste suhete ülesehitust üldjoones. pärast Brexitit ei saa me jätkata nii nagu enne. see ei ole lihtsalt võimalik. Brexitil on tagajärjed, Brexit muudab olukorda. ja nagu olen korduvalt öelnud, parimad suhted Euroopa Liiduga on, on Euroopa Liidu liikmele. kui ei taheta olla Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liige, sellepärast et ei taheta selleks astuda või lahkutakse, siis loomulikult tingimused ei ole nii soodsad. aga äh, me oleme loomulikult mõlemalt poolt huvitatud sellest, et meie partnerlussuhted jääksid ambitsioonikaks seda võib lugeda ka meie selles poliitilises avalduses, meil on vaja partnerlussuhteid majandusvaldkonnas, teenuste valdkonnas, digitaalarengu valdkonnas, transpordi, äh, riigi turu valdkonnas, energia valdkonnas, sisejulgeoleku valdkonnas, justiitsvaldkonna ning politsei koostöö valdkonnas, välispoliitika valdkonnas, välisjulgeoleku valdkonnas ning kaitsevaldkonnas. ambitsioonikad partnerlussuhted kui me ühiselt soovime ning oleme selleks valmis, tuginevad tulevikus äh, vabakaubanduslepingul äh, ilma tariifide ja kvootideta kaupade osas ning äh, lähtudes tolli, lahkumislepingu tolli kokkuleppest, mis võtab arvesse La Manche'i väina mõlema poole ettevõtete vajadusi. me samuti peame sõlmima kalanduskokkuleppe, sellepärast et kui, kuna britid lahkuvad meie ühisest kalanduspoliitikast, peame me tagama vastastikuse juurdepääsi üksteise territoriaalvetele ning selle üle peavad toimuma läbirääkimised meie tulevaste suhete läbirääkimiste raames. meie jaoks on see teema tähtis. olen ka ise olnud Prantsusmaal kalandusminister aastaid ning äh, oleme valmis ühiselt äh, koos Ühendkuningriigiga andma endast parima selleks, et äh, enne esimest juulit kaks tuhat kakskümmend sõlmitaks kalandusalune kokkulepe, enne seda, kui lõpeb üleminekuperiood. piirkonnad ja linnad, keda esitate teie, on tundnud suurt muret tulevaste partnerlussuhete pärast. tahetakse, et piirkondade majanduslik dünaamika jääks alles, väga paljud on majanduslikult tihedalt ning ka geograafilise läheduse kaudu seotud Ühendkuningriigiga toimuva kaubavahetusega. ühtne turg on meie jaoks tähtis, selles pole vähimatki kahtlust ja me peame analüüsima Brexitit ka tulevaste suhete valdkonnas võttes arvesse kogu Euroopa Liidu territooriumi vajadust, vajadusi. ja meie teine tingimus on see, et meil oleksid võrdsed konkurentsitingimused Ühendkuningriigiga, seetõttu oleme ette näinud võrdsed mängureeglid sotsiaalvaldkonnas, keskkonnavaldkonnas, maksustamisvaldkonnas ja riigiabi valdkonnas selle kaubandusleppe eripäraks äh, Ühendkuningriigiga on võib-olla see, et esimest korda kaubandusläbirääkimiste äh, käigus kolmandate, kolmanda riigiga, erinevalt Jaapanist, Kanadast äh, ja teistest, tahame me kuidagi kontrolli alla saada lah-, lahknevuste riski, et need meie, meie ühise raamistiku lahknevused ei too kaasa äh, dumpingut. me tahame võrdset konkurentsi. tahame samas hoida alal koostöövõimalusi, mis on teie jaoks olulised, äh, koostöövõimalusi äh, linnade, piirkondade ning ülikoolidega Ühendkuningriigis. Need on teie jaoks olulisemad. Iirimaa, Põhja-Iirimaa, leppisime kokku, et PIS programmi toetatakse. mina vastutasin piirkondliku poliitika eest äh, volinikuna mõned aastad tagasi. lisaks PIS programmile peame me veel püüdma vältida seda, et mõningate programmide tegevus katkeb ning me peame pakkuma brittidele võimalust osaleda Euroopa programmides mis üldiselt on kolmandatele riikidele avatud. näiteks teadus- ja innovatsiooniprogrammid, noorsooprogrammid, kultuuri- ja haridusprogrammid, Erasmus näiteks, kodanikukaitseprogrammid ja nii edasi. kõik need on piirkondade jaoks olulised programmid. see on oluline ka piirkondadevahelise koostööprogrammi seisukohast, Interreg programmi, rahastamisprogrammi küsimuses, mille komisjon on mis komisjoni ettepaneku kohaselt peaks olema järgmisel programmiperioodil avatud kolmandatele riikidele ning seetõttu Ühendkuningriik saab seal osaleda, saab osaleda ka teistes programmides, aga loomulikult nende majanduslikud ja osalemistingimused on teistsugused kui täna. meil toimus dialoog ühiste huvide äh, määratlemiseks innovatsiooni, teadusuuringute valdkondades ja teie territooriumitel oli väga tähtis roll selles dialoogis, te peate ka edaspidi tegema koostööd ning pidama dialoogi Briti riikide, äh, linnade ning äh, piirkondadega. suur tänu teile tähelepanu eest, veel paar sõna lõpetuseks, äh, et öelda, et kui meil oleme edukad ning kui me kõik seda tahame, siis selline partnerlussuhted kujunevad enneolematult edukaks, et partnerlus, nendes partnerlussuhetes on äh, tähtis roll linnadel ning piirkondadel ning äh, piirkondlikud äh, parlamendid mõningates liikmesriikides peavad samuti täitma sama olulist rolli nagu riiklikud parlamendid, nagu me teame tulevaste suhete puhul on oluline see, et erinevalt Brexitist, millele peab käe alla panema Euroopa Parlament ja Ühendkuningriigi parlament, aga erinevalt siis sellest, tulevased suhted lähtuvad erinevatest juriidilistest lepingutest, nõndanimetatud äh, segalepingutest, mille puhul on vaja kahekümne seitsme parlamendi heakskiitu ja piirkondlike parlamentide heakskiite. nii et äh, töö ei ole veel tehtud, tee on pikk, tee on raske. aga oleme valmis edukalt lõpuni minema. ja lõpetuseks veel äh, kõik muidugi sõltub äh, lahkumislepingu ratifitseerimisest, kui ei ole lahkumislepingut, ei ole üleminekut, ei ole vaja seda kindlust ja usaldust, mida meil on vaja, et üheskoos äh, brittidega hakata üles ehitama tulevikku. nii et nüüd on meil vaja, et Euroopa Parlament ning äh, Ühendkuningriigi parlament oma käed alla paneksid lahkumislepingule. igaüks peab nüüd täitma oma kohust. Te teate väga hästi et äh, Ühendkuningriigi valitsus ütleb oma arvamuse selle teksti ning tulevaste suhete kohta paari päeva pärast. see hääletus otsustab nende riigi tuleviku ja minul ei olegi enam rohkem midagi öelda, sellepärast et ma arvan, et me peame andma au, aega selleks parlamentaarseks demokraatlikuks aruteluks nii Ühendkuningriigi vali-, parlamendile kui Euroopa Parlamendile. ja omal ajal märtsikuus teie ees viimati kõnet pidades rääkisin ma uuest äh, Euroopa tegevuskavast ning äh, Ühendkuningriik oma lahkumise taotluse kirjas rääkis erinevatest äh, valdkondadest, kus koostöösuhteid tuleb jätkata. me oleme rääkinud paljudest asjadest mida tahame saavutada ja, ja olukord oli tõsine. riigipeadki ja valitsusjuhid tundsid, kui tõsine on olukord. Brexit äh, äh puudutab kõike äh,, vahe, Vahemere piirkonda, terrorismi, suhteid Ameerika Ühendriikidega ja nii edasi ja kõik tundsid, et olukord on tõsine ja me oleme lähtunud oma tegevuses ühtsusest, sellest samast võib-olla ebakindlusest, mida ühtsuselt, ühtselt tunti alguses. läbirääkimised olid rasked ja äärmiselt negatiivsed. Euroopa riigijuhid, valitsuspead aga on saanud kasutada seda positiivse tegevuskava ülesehitamiseks, et lepitada Euroopa kodanikke ning äh, tuua välja positiivse majanduse jaoks, äh, äh, turvalisuse jaoks, rände jaoks, partnerlussuhete kont-, kontekstis Aafrikaga, keskkonnasõbraliku Euroopa jaoks, kõik need on positiivse tegevuskava teemad ning ma loodan, et see ühtsus, mida näitasime negatiivsete läbirääkimiste käigus, jätkub selliste positiivsete tegevuskavade vallas. see tooks kasu kõikidele piirkondadele teie koduriikides, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh teile, härra Barnier, selle sügava segavuti minema Äh, kokkuvõtliku ettekande eest. Äh, see dokument läheb kindlasti Euroopa Liidu ajalukku. isegi me ei tea, kui me ei tea praegusel hetkel, millise pealkirja all, olukord on väga tõsine, kuid teie sõnum oli suunatud tulevikku. ning see, mida te ütlesite, on tekitanud väga palju huvi ja tähelepanu meie kojas kümmekond kolleegi soovib sõna võtta ning see näitab loomulikult, kui suur huvi selle teema vastu on. ma paluksin nüüd, et kõik kolleegid äh, räägiks lühidalt. Te teate, kui pikk kõneaeg on, ma kavatsen kõneajast rangelt kinni pidada ning äh, väike äh, soovitus, tulge kohe oma põhiküsimuse juurde. ma tänasin juba härra Vahni, et ta on teinud ära imetlusväärse eh, töö. kui hakatakse seda kordama pool kõnet, siis see ei anna midagi juurde härra Vahnile ja eh, samas võtab kõnelemisvõimaluse ära meie kolleegidelt. tänane arutelu on äärmiselt päevakajaline oleme siin kokku võtnud mitu erinevat aspekti ja sellega seoses annan nüüd sõna kolleegile, kes selle välja pakkus, eh, Birgit Hanile. härra Barnier, suur tänu selle tutvustuse eest. ma soovin tänada teid ja teie meeskonda selle eest, et te olete pidevalt teavitanud regioonide komiteed asjade käes, et te olete võtnud endale väga raske ülesande Äh, Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidus on loomulikult valusaks löögiks meile, kuid te olete teinud head tööd. ma ei usu, et Brexitit võib vältida, küsimus on, kas meile meeldib see või mitte. kahekümne viiendal novembril äh, riigi peade ja valitsusjuhtide poolt sõlmitud leping tuleb heaks kiita, sest pärast äh, kahekümne üheksanda märtsil kaks tuhat üheksateist Brexiti toimumist meil on vaja üleminekuperioodi, et kujundada jätkusuutlikud suhted Ühendkuningriigiga tulevikuks. Alam-Saksimaal, minu kodupiirkonnal, on ajaloolised suhted Ühendkuningriigiga ja tegelikult äh, meie piirkond on tänu brittidele ka edasi arenenud, meil on väga palju britte, kes elavad seal ja meil on olnud väga head kaubandussuhted, eriti põllumajandustoodete ja autode osas. seega mm, see on valus pill, mõrupill ka meie jaoks, kuid Alam-Saksimaa kodanikud ja äriühingud on hakanud oma äh, tooteahelaid ümber korraldama Äh, varem oli Ühendkuningriik meie põhiline kaubanduspartner, nüüd ta langeb kolmandale kohale ja piirkondliku omavalitsusena oleme me teavitanud kodanikku käivitatud protsessist ja me oleme toonud ühise laua taha kõik sidusrühmad, et vahetada arvamusi ja teavitada kodanikke igapäevaselt Brexiti kulu kohta. me ja me ootame ka Brexiti üleminekupaketi vastuvõtmist. me soovime, et Brexit oleks äh, äh, korrapäraselt läbi viidud, kuid peame olema valmis ka vastupidiseks. Euroopa Liidus ja Alam-Saksimaal on olemas äh, ka kavad vajalike meetmete rakendamiseks meie äriühingutele suurte negatiivsete mõjude leevendamiseks. suur tänu, et te mainisite ka kalandussektorit, sest meie äh, kalurid mõjutab kalandussüsteemi väga, äh, sest äh, tegemist on ka niisuguste meie vetes kalapüügiga. enne juulit kaks tuhat kakskümmend peame me jõudma kokkuleppele ka juurdepääsuõigustest. see on oluline Põhjamere kalanduse jaoks ja eriti ja Alam-Saksimaa kalurite jaoks ja me palume, et komisjon oleks karm selles küsimuses ja ma tean, et härra Barnier on meie poolel. kolleegid Äh, Brexit äh, toob muutusi kõikjal Euroopas ja seetõttu on oluline, et me säilitame kodanike usalduse Euroopa Liidu ja Euroopa väärtuste vastu ja me peame neid veelgi tugevdama. suur tänu. Michael Murphy. suur aitäh. suur tänu, president. arvestades neid olulisi väljakutseid, mis meil ees seisavad, ma tahaksin äh, tervitada äh, seda äh, lepingu projekti, mis sisaldab kompromissi mõlema poole jaoks, eriti Iirimaa seisukohalt, kaitstes äh, Suure Reede kokkulepet kõigis selles osades ja tagab, et Iirimaa saarel ei saa olema mingit karmi piiri mingisuguse tingimuse. oluline on rõhutada, et see protokolli projekt ütleb sõnaselgelt, et selles äh, leppeprojektis ei ole mitte midagi, mis seab ohtu Põhja-Iirimaa põhiseadusliku staatusi ja sisaldab äh, ka tagatist suure reede lepingu põhimõtteid. ja ma arvan, et selle lepingu ratifitseerimine kujutab realistlikult ainult võimalust, et Ühendkuningriik lahkub korrapäraselt ja see on meie äh, linnade ja piirkondade parimate huvides meie linnad ja piirkonnad peavad jätkuvalt tegema ettevalmistustööd, Ühendkuningriik lahkub, muutused leiavad aset, me ei tea, kui mastaapsed need saavad olema ja seetõttu on oluline, et eh, linnad ja piirkonnad oleksid valmis nendeks muutusteks, meie kodanikud ja äriühingud, linnad ja piirkonnad peavad olema peamised tegijad eh, ettevalmistuste tegemisel muutusteks Rio-, regioonide komitee peaks jääma keskseks juhiks selles jätkuvale dialoogile Brexiti teemal ja ma tahaksin avaldada toetust Ühendkuningriigi kolleegidel ning kutsun üles äh, tihedale koostööle äh, meie ja Ühendkuningriigi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahele. suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, Albert Bohr täna president. Äh, Ühendkuningriik on lähedal põhiseaduslikule kaosusele. järgmisel nädalal võib tekkida väljavaate, et Brexiti lepe tagasi lükatakse, toimuvad üldised valimised või teine rahvahääletus. Ühendkuningriik parlament on leppinud, et seda leppeta Brexitit ei peaks olema. selleks, et Ühendkuningriik need probleemid lahendaks, kas Euroopa Liit, kakskümmend seitse liikmed on valmis kaaluma äh,, pikendada artikkel viiekümne kahe kohaldamist pärast kahekümne üheksanda märtsit või äh, äh, Ühendkuningriik võib loobuda selle artikli kasutamisest, nii nagu Euroopa Kohus kodüürdis. ma küsisin selle Birminghami elanikest, sest see linn on saanud suurt kasu Euroopa Liidus olemise eest ja eh, on andnud abi ka Euroopa projektidele. minu enda linnavalitsus loomulikult teeb tihedat koostööd eh, kõikjal Euroopa Liidus kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. suur aitäh ja nüüd saab sõna Kalv von Langeven. Ja, vi beklagar alla Brexit och du beskriver själv att alla är förlorare. Nu hoppas vi... jah, me kõik tunneme kurbust seoses Brexitiga. Te ise ütlesite, et me kõik kaotame seeläbi, me loodame, et see lepe äh, läheb läbi, kuid äh, sellega seoses on üsna palju ebakindlust endiselt. Rootsi läänerannikul me valmistume Brexitiks. Handelsbank, mis on suurpank äh, valmistub ka leppeta Brexitiks. meie suurim sadam, äh, mille kaudu toimub suur kaubavahetus Ühendkuningriigiga, otsib nüüd uusi piirkondi ja uusi äh, võimalusi tolli deklaratsioonide käivitumise puhuks ja meil on väga palju probleeme, mida on kirjeldatud. meie kõrgkoolidel on tihedad koostöösidemed Londoni ja Edinburghi ülikoolidega ja meil on mure selle pärast, mis saab meie üliõpilastest ja kõikide nendega, kes on äh, praktikal Ühendkuningriigis ja see korralik Brexiti lepe on oluline nii Ühendkuningriigi jaoks kui ka meie jaoks, kuna meie õpila-, noored õpivad Ühendkuningriigis. Eh, eh, eh, suur tänu. ma tahan väljendada minu ja oma fraktsiooni imetlust härra Barnier poolt tehtud tööle ja tahan lühidalt mainida ühte aspekti, mis on meie jaoks oluline. Te mainisite ambitsioonikat koostööd. kui me räägime eh, kohalikest omavalitsustest, piirkondadest ja ülikoolidest, siis meid huvitab tõsiselt see, millisena te näete seda koostööd tulevikus? ja kas Barnier ka peale Brexitit jätkab oma tööd? kolleeg Karl Van Loo Karvan Lõv, palun. suur tänu. head lepped äh, kujundavad häid sõpru ja me oleme kõigist sellest teadlikud. kõva Brexit ilma kaubandusleppeta hakkab oluliselt mõjutama äh, avatud ja ekspordile suunatud majandusi. minu kodupiirkonnas me võime kaotada kaks koma kuus protsenti SKT-st ja väga palju töökohti. ja kolmekümne tuhandele Ühendkuningriigi kodanikule, kes elavad Belgias ja Brüsselis ja ka meie kodanike jaoks, kes elavad Ühendkuningriigis, saab olema oluline mõju. härra Barnier, mul on kolm soovitust täna. esiteks, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tagama tulevaste läbirääkimiste ettevalmistamise, meil on vaja korralikku seadusandlust riigiabi kohta, et kohalikud omavalitsused ja piirkonnad saavad rakendada meetmeid makromajandusliku lähenemise kaudu Põhjamere kalanduspiirkondadele ja palun keskenduge samuti ka sadamate küsimusele. Flandria on küll väike piirkond, kuid seal asub mitu olulist sadamat ja lõpetuseks me peame arvestama ka mitmete tundlike aspektidega äh, liikmesriikide äh, kohalikule omavalitsustele. Barbara Heidinger, palun. Herr Barnier, ich spreche als Vorsitzender der Automotive Intergroup zu Ihnen. In Europa sind mehr als 13 Millionen Menschen ma olen autotööstuse intergrupi juht ja äh, miljonid inimesed tegutsevad autotööstuse sektoris Euroopas ja nendes piirkondades, kus autotööstus asub, saab olema tõsised Brexiti mõjud. ja minu piirkond on oluline selles osas ja Ühendkuningriik on meie jaoks neljandal kohal oluline Türgi ja meie tootete turg ja need osad ja komponendid, mida me koos äh, toodame, neljakümne protsendi ulatuses äh, eksporditakse Ühendkuningriiki. seega kaks koma seitse äh, miljonit autot on Euroopa Liidust Ühendkuningriiki eksportitud ja autotootjad saavad olema mõjutatud Brexitist ja ma palun härra Barniel seda arvestada. Kaiser sehr geehrter herr präsident! Äh, der brexit stellt wie. president brexit nagu juhiti juba tähelepanu kujutab endast suurt väljakutset. see mõjutab piirkondi erinevalt äh, kohalikke omavalitsusi erinevalt ja seetõttu on oluline et euroopa komisjon nüüd äh, analüüsiks mitmeaastast finantsraamistikku mis sisaldab mitmeid prioriteete Äh, selleks, et mõelda, kuidas negatiivseid äh, mõjusid äh, tasakaalustatud, ähm, see lepik, lepe on nagu nüüd valmis, kuid seda veel ei ole ratifitseeritud. Ähm, millised strateegiad on teil varuks kriitiliste küsimuste lahendamiseks? sest ainult kui me tegutseme kõik koos, siis me suudame vastu panna nendele tulevastele arengutele, meil on vaja ambitsioonikaid partnerlusi. ja eurooplastena me peame mõistma, et et ainult need mm, mm, riiklikud, siseriiklikud pro probleemid tekitasid selle taktika. suur aitäh, härra president. sõnum on, hea sõnum on see, mille Pim Visser esitas, kes äh, soovib teid tänada, härra Barnier, selle eest, et te nii tähelepanu olete kalandusele pööranud. Äh, praegu on käes Euroopa Liidu jaoks äh, kriitilise tähtsusega ajahetk, te olete välja töötanud väga konkreetse meetodi, mis on Euroopa Liitu suutnud koos hoida, selle aluseks on dialoog ja läbipaistvus liikmesriikide institutsioonide vahel. Eh, on, peame näitama, et Euroopa Liidu liikmelisus eh, ei ole võrdne eh, liikmelisuse puudumisega, peame samm-sammult näitama seda, mida Brexit tähendab neile, kes Euroopast lahkuda soovivad, aga me soovime häid suhteid brittidega meil on seda vaja Euroopa piirkondade jaoks, mis piirnevad Suurbritannia Ühendkuningriigiga, meil on äh, kinnitada seda, et me ei ole vihane brittidega, kes Brexiti poolt hääletasid, aga olen väga vihane nende poliitikute peale Brit-, Suurbritannias, kes äh, isiklike kasude eesmärgil äh, viha üles kihutasid. härra Turuvaa, palun. Dear Mr Barnier uh,, I would like to härra Barnier, ma soovin sõna võtta oma äh, koduriigi Slovakkia nimel ja esiteks tahan öelda, et mulle teeb suurt muret see, mis toimub minu koduriigis. ma leian, et tänane arutelu on igati asjakohane, sest mõningad jõud, mis põhjustasid selle olukorra, millest me täna räägime, räägime, need Euroopa vastased jõudud on äh, äh, nüüd kogumas jõudu ka minu kodumaal Äh, suureneb äärmuslus. Slovakkia parlamendis on esitatud natsistlik partei ja valitsev koalitsioon kasutab teinekord venemeelset retoorikat. ja me oleme nagu pööranud pilgu kõrvale Venemaa agressioonilt meie vahetule naabrile Ukrainale. ja milline mõju saab olema Midungudu riigil ja Euroopa Liidu riikidele? mulle tekib muret ja ma otsin lahendusi praegu me otsustame ka Slovakkia tuleviku üle Euroopa Liidu liikmena ja ma küsin oma piirkonna juhina teilt, mida meie poliitikud, linna ja piirkonna poliitikud saaksime teha, et äh, pöörata tagasi need meie riikides tekkinud tendentsid ja pöörata meie riigid tagasi Euroopa suunale. ja nüüd saab sõna Anthony Buchanan. suur aitäh teile Äh, härra president. Äh, teeme kõik selleks, et nii Briti läbirääkijad kui Euroopa läbirääkijad teaksid Šotimaa äh, Šotimaa seisukohtadega meie soovisime Euroopa Liidu jääda ja arvame, et see oleks Šotimaa jaoks endiselt kõige olulisem. see oleks hea ka Euroopa Liidu jaoks. otsustasime toetada kampaaniat teise referendumi osas eh, eh, peaks olema võimalus hääletada ka Euroopa Liidu jäämise poolt. soovime, et artikkel viiskümmend eh, peatataks, kuni uus tulemus on käes. loodetavasti seda ka Brüsselis toetatakse. soovime, et loodaks suhtne, ühtne koostööorgan Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. me eh, Šotimaal toetati Euroopa Liitu jäämist parteiüleselt eh, ning Ja eh, tahaks lõpetuseks öelda komitee liikmetele, paluksin, et peaksime kontrollikomisjoni kokku panema et äh, kontrollime, et see Brexit ei ole šotlastele kahjuks ning äh, äh, seda eriti võttes arvesse, et šotlased soovisid Euroopa Liidu jääda, aitäh toetuse eest ning pärast seda esimest sõnavõttu tosinat annan nüüd sõna härra Vahniele, et ta reageeriks sellele, mis ta, mida ta kuulis. suur aitäh kõigile usalduse ja toetavate sõnade eest, vastan kiirelt Äh, proua Birgit Anner rääkis äh, ettevalmistusest äh, ning neid kõneleja sel teemal rääkisid teisedki ning me oleme avaldanud seitsekümmend sektoripõhist märgukirja, mis on avalikud, mida tuleb kasutada ettevõtete poolt äh, lisaks sellele eh, on meil kokkuleppes mitmesuguseid võimalusi ja eh, peaks olema võimalik teha kõik selleks, et ettevalmistustööd läheks võimalikult tõhusalt eh, ning härra Van Loov ja Peeter Kaiser rääkisid, rääkisid regioonide toetamisest. ma olen külastanud näiteks eh, Brügget, see oli minu esimene viit Flandriasse. ma nägin, milline potentsiaalne mõju võib Brexitil olla ekspordile ja impordile läbi prüge ning äh, et kontrollida mõju äh, kogu piirkonnale, Belgiale, Hollandile, Taanile. mõningatele Prantsusmaa piirkondadele oleks vaja teada, millised täpselt äh, tulevased suhted on ning ma ütleks nüüd paar sõna selle deklaratsiooni kohta. Need äh, sõnastus peab olema täpne, avatud, äh, see sisaldab äh, mitmeid punkti konvergentsist. meie põhimõtted ei ole läbiräägitavad. meie neli vabadust on lahutamatud, turg, ühisturg on lahutamatu ning samuti ka brittidel on äh, oma punased jooned, millest üle minna ei tohi. Donald Tusk on korduvalt öelnud, et pärast Brexitit võib-olla need läbirääkimised kestavad üle kahe aasta, kui britid äh, arendavad oma nõudmisi edasi, oleme absoluutselt valmis kohanema. ning äh, äh, praegu räägitakse vabakaubandusalast, see võib olla Äh, see võib olla aluseks, aga see võib ka olla midagi enamat vastavalt Briti valitsuse soovidele. ehk äh, siis see avatus on täiesti olemas ning äh, oleks vaja, et kõik mõistaksid seda, et see on meie jaoks, et meie jaoks on kõige olulisemad meie väärtused ja meie põhimõtted. me oleme teadlikud sellest, et mõningate piirkondade jaoks on olukord väga murettekitav ja loomulikult, kui äh, oleme juba äh, paremini analüüsida äh, suutnud seda, millise intensiivsusega edasi arenevad meie tulevased suhted, milline hilisem mõju on Brexitil, võime ka mõelda selle peale, kuidas olukorda järele aidata praeguste vahenditega ja praeguste eelarvevõimalustega. räägiti ülikoolidest, ma kinnitan, et me kasutame Suurbritannia äh, puhul äh, neid vahendeid, mis aitavad meil koostööd teha kolmandate riikidega, näiteks Iisraeli, Šveitsi või Norraga ning äh, ütleksin härra Boorile, et ma olen täiesti, mõistan tema, täiesti mõistan tema muresid äh, ning äh, ning äh, ei taha äh, hakata sekkuma Briti äh, vaidlustesse, ma võtan kõike kuulda, olen kõiki vastu võtnud oma kabinetis, muuhulgas härra Farage'i, see oli äärmiselt stimuleeriv vestlus meil. aga ma ei saa kellegi, kellelegi eraldi ähm, toetust avaldada, kõik teavad, kuidas võeti kasutusele artikkel viiskümmend, millele see käiku lasti Suurbritannia poolt. ma ei äh, ei saa midagi öelda Briti hääletuse kohta, ainult seda võin öelda, et minu silmis äh, pärast seda, kui on väljendanud ennast Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu presidendid äh,, Eh, minu jaoks eh, see lahkumisleping, eh, tulevaste sidemete leping on ainsad ja parimad võimalikud. ning ütlen veel kord, et selles lepingus on meil praegu olemas kõik võimalused Eh, ambitsioonikateks suheteks eh, me ei lähe kaugemale sellest, mida eh, lepingutes öeldakse. vähe on meil kolmandate riikidega nii tihedaid sidemeid ning ma ütlesin, et ma ei hakka Šotimaa kohta täpsemalt midagi ütlema, see on juba Ühendkuningriigi sisene arutelu ja veel kord ütlen, et mina pean läbirääkimisi Ühendkuningriigi praeguse valitsusega ning Ühendkuningriigi valitsus ütleb juba kaks aastat, me lahkume Euroopa Liidust, lahkume ühisturult, me lahkume tolliliidust. no väga kena, kahetseme seda ja teeme kõik enda poolt selleks, et ähm, meie põhimõtted äh, endiselt äh, täidetaks. ning äh, siin on räägitud Brexiti õppetundidest, ma ei hakka sellest väga pikalt rääkima, sest äh, Äh, mina pean, äh, ma ei ole võimel-, ma ei saa rääkida Brexiti tagajärgedest, äh, aga mina olen ametisse valitud, alati olen olnud kodanike poolt. ma vaatan praegu, milliseid õppetunde oleme saanud praegusest olukorrast Äh, rahva tahet väljendati sellele referendumitel paljudes piirkondades, mis on raskustes, äh, äh, kus on hüljatuse tunne, väljajäetuse tunne, me peame seda arvesse võtma, me peame suutma sellele reageerida. seda kas Euroopa poliitika läbi, mis peaks võib-olla olema teistsugune kui praegu, ja ka lokaalsel tasandil reageerimisvõimalusi on olemas, kui soovime ära hoida populismi äh, siis eh, peame sellele olukorrale suutma reageerida. see on kõik, mis ma lisada oskan sellele küsimusele ning ütleksin eh, ka seda, et eh, olen alati mõelnud, et Euroopa Liidus iga riik, iga piirkond, iga kodanik on lisandväärtus. Te rääkisite Slovakkiast, aga see on kõigi riikide puhul nii see annab meile kõigile kogukonna tunde. suur aitäh teile ja nüüd äh, tuleb teine küsimuste voor. ja annan kõigepealt Mark Speichile sõna. suur tänu. kui Ühendkuningriik ütles viiekümne seitsmendal aastal esimest korda Euroopale ei, äh, kulus kaks aastat, kuni nad ütlesid jälle jah see annab mulle tegelikult lootust äh, keskpikamas perspektiivis, et Ühendkuningriik mõistab, mis nende jaoks on oluline. me peame jätkuvalt mõtlema selle peale, et Euroopa on koos Ühendkuningriigiga. ja selles osas on oluline roll ka piirkondadele, sest meil on kodanikuühenduste vahelised vahetused, teadlaste vahelised vahetused ja toimuvad partnerlussuhted linnade ja piirkondade vahel seega Ühendkuningriigi lahkumine ei peaks olema ettekäändeks loobumiseks, me peame jätkuvalt tegema jõupingutusi ja suurendama neid veelgi ja ma tänan härra Barnier suur, suurepäraste läbirääkimisoskuste eest. kolleeg Anthony. I represent the National Assembly of Wales, the Welsh. ma esindan uh, Walesi parlamendi uh, ja äh, mul ei ole olnud võimalust väljendada oma mõtteid selle kriisi üle, mis on algamas äh, selle Brexiti tagajärjel ja milline mõju seal olema Walesi elanike äh,. me teame, et nendel saavad olema pikaajalised äh, negatiivsed tagajärjed, kuid mis iganes ei juhtub, me tahame jätkuvalt suhteid äh, Walesi äh, parlamendi ja Euroopa Liidu vahel ja meil on kohustus, sest meil on äh, terve uus põlvkond peale kasvamas, kes endiselt näevad ennast tulevikus noorte eurooplastena, walesillastena ja loodetavasti kunagi tulevikus istuvad nad teie täiskogus ja Euroopa Parlamendi täiskogus. mida me saaksime teha, et võimaldada sellistel piirkondlikel parlamentidel nagu Walesi parlament jätkata ähm, produktiivset koostööd Euroopa Liiduga? kuidas saavad Waleslased jätkata produktiivset suhet oma õiguste raamides ka Brexiti järgselt ja millised assotsieerumissuhted võivad olla Euroopa Liidu ja Walesi vahel, et need sõprussidemed ja partnerlused jätkuksid, sest nad peavad jätkuma. suur aitäh, järgmisena saab sõna äh, Yamara Esclavayo. Gracias, eh, presidente. Provengo de España, de una ciudad. Proua Ruiz Klavado tegelikult, ähm, suur aitäh, me oleme, äh, mina olen pärit Hispaaniast, olukord on praegu väga keeruline, väga segane, nagu ütles ka härra Barnier. Äh, seda arvesse võttes, võttes arvesse, et äh, minu kodulinn sõltub väga suurel määral veinimüügist, eh, eh, siis ma tahaksin rõhutada, kui oluline on ka edaspidi kaitsta päritolumärgistust nende toodete juures, mis on tihedalt eh, seotud kohaliku majanduse arenguga, samuti tuleb nõuda toodete, Briti toodete kvaliteedi säilitamist, kui nad peavad hakkama konkureerima Euroopa turul. peale selle ning äh, äh, ärgem unustagem ka seda, et Gibraltar ei ole mitte ainult äh, poliitiline konflikt Ühendkuningriigi ja Hispaania vahel, vaid see on ka tõeline plekk äh, Euroopa ajalool, tegemist on ajaloolise aja, anakronismiga, mis tuleks lahendada ning lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, kui oluline on äh, lahendada ka nende Hispaania probleem, hispaanlaste probleeme, kes äh, igapäevaselt käivad Gibraltaril tööl. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Lammus als burgemeester en bestuurder van de regio rotterdam met de grootste haven. Äh, mina olen pärit äh, suurest äh, sadamalinnast ja meie valmistume Brexitiks, Brexitiks valmistume kõige halvemaks ja valmistume kõige paremaks stsenaariumiks. me püüdleme omalt poolt selle poole, et me saaksime headest asjadest kasu ning minimeeriksime kahjulikke mõju oluline on minu meelest ettevõtete teavitamine, kodanike teavitamine seoses Brexitiga, meil on oma Brexiti mõju-uuring, ähm, mida viiakse läbi kõikide Hollandi linnade ning piirkondade kohta. piirkondadel tuleb selles vallas päris palju tööd ära teha. ja meil on mõningad murepunktid, mureküsimused Brexiti Brexit mõjutab tõenäoliselt ka investeeringuid, ähm, investeeringuid laevade, laevaterminalidesse. kas Euroopast on tulemas vahendeid selleks, et me saaksime ette valmistada selliste investeeringute kaole? ettevõtted juba teevad ettevalmistusi ning äh, seda tuleks toetada. Rotterdami äh, sadam on äh, seotud sõltuv sellest, et äh, nende arengut ei pidurdaks äh, Brexiti äh, olukord. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud härra Barnier. noorte inimeste vahetused, teadmiste vahetus on kõige olulisemad Euroopa Liidu elemendid. teadusuuringute programm Erasmus on kõigile teada ja tunda. see on avatud programm, koostööprogramm teadusuuringute arengu ning teaduse valdkonnas on Ühendkuningriik meie jaoks oluline partner, iseäranis minu kodulinna Berliini jaoks. selleks, et meil oleks ka tulevikus tihe koostöö, tuleb saavutada mõistlik tasakaal äh, selle parimate palade äh, valimisest keeldumise ning äh, avatud teadusruumi vahel Berliin oli aastakümneid lõhestunud, aga erinevad osad tegid päris palju koostööd ning koostöö on olnud tõeline edulugu Ühendkuningriigi väljajätmine Euroopa Liidu teadusuuringute tegevusest oleks aga otse vastupidine eduloole Äh, Berliini eduloole, see oleks äh, läbikukkumine, meie ei taha äh, kedagi välja jätta, me tahame kaasavat Euroopat, kuhu oleks kaasatud kõik. suur tänu, lugupeetud president. lugupeetud härra Barnier, mina olen Iiri delegatsiooni noorim liige ja mina olen, minul on vedanud, ma kasvasin üles Iirimaal, kus suurem osa minu elust on valitsenud rahu. ja seetõttu ma tahaksin tänada teid selle eest, et te olete Suure Reede lepingut toetanud selle protsessi algusest peale, järjepidevalt. Te olete öelnud äh, ise, et äh, range piirikontrollil, piirikontrollil oleks väga kahjustav mõju minu kodumaale ja Ühendkuningriigile üldisemalt. sõltumata sellest, kuidas alamkoda valitab, kutsun ma teid üles sellest lähtuma ka tulevikus ühehäälselt võttis meie komisjon eelmise aasta maikuus vastu resolutsiooni, kus kutsusime üles selleks, et äh, moodustataks stabiliseerimisfond, millega aidatakse neid piirkondi, mida Brexit kõige valusamalt puudutab. ma tõesti kutsun teid üles toetama sellist fondi moodustamist ning seda, et teie töötajad võiksid aidata kaasa selle fondi loomisele. suur tänu, Anett Taberam, palun. suur tänu lugupeetud president. räägin siin äh, Hamburgi vaba, vabakaubanduslinna esindajana, meil on äh, kolm, suuruselt kolmas sadam, meil on väga tihedad majanduslikud ning sotsiaalsed sidemed Ühendkuningriigiga. nii et Brexit mõjutab meid, aga me ei tea täpselt, millisel määral. moodustasime suvel koordineeriva töörühma, mina olen selle töörühma juht, seal tulevad kokku kõik ametiorganisatsioonid ning äh, me kohtume ka teadusmaailma äh, esindajatega ja nii edasi, meil on oma veebilehekülg, kust kodanikud saavad ammutada teavet Brexiti tagajärgede kohta. see on väga oluline, meil on äh, oma õigusaktid valmimas me oleme valmis selleks, kui kokkulepe võetakse vastu, vastupidiselt ootustele, aga meil on olemas äh, ka varulahendus, kui äh, Brexit jääb aset ilma lepinguta, lahkumislepinguta. kõikidel tasanditel, piirkondades, äh, linnades, riikides peavad aga kõik tegutsema ühtselt. meie lähenemine peab olema sama ja mul on väga hea meel, et dialoog ootab meid ees ja suur tänu härra Barnile tehtud töö eest. kolleeg Kabašavitš, palun. Les absents ont tort, le prochain teda ei ole kohal, siis järgmisena saab sõna kolleeg Basilo Ofta. president E suur tänu, lugupeetud Michel Barnier. ebakindlus äh, suhetes Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel äh, on ähm, tõenäoline pärast üheteistkümnenda detsembri hääletust me hoiame pöialt, et tulemus kujuneb positiivseks, aga nii kurb, kui see ka ei ole, tõenäoliselt ootab meid ju ees pessimistlik stsenaarium. me tahame ambitsioonikaid tulevikusuhteid, sellepärast et kaubanduse ja teiste poliitikavaldkondade küsimuses oleme me Ühendkuningriigiga väga lähedased seda ka tulevikus. tegemist on Portugali jaoks neljand, suuruselt neljanda ekspordituruga, peamine turismiturg on Ühendkuningriik, nii et äh, me eeldame et, et viis protsenti langeb meie eksport ning pikemas perspektiivis võib-olla lausa kakskümmend neli protsenti väheneb meie eksport Ühendkuningriigi lahkumisega seoses. minu enda kodupiirkonnas Sintras tõenäoliselt äh, on suur äh, langus teenuste vajaduses, äh, sellepärast et turism ei ole pärast Ühendkuningriigi lahkumist enam nii intensiivne. üleminekuperioodil loodaksime me suuremat kindlust ning äh, meie jaoks oleks hea, kui ähm, jääks ühtsus meie, meile. kolleeg Arnold Kutš saab sõna. härra Barnier mina olen Põhja-Iirimaalt ja olen aastaid kannatanud IRA terrorismi all oma saarel ja ma tahaksin rõhutada, et tolli ning piiri kehtestamine ühe Põhja-Iirimaa ning Ühendkuningriigi vahel on väga ohtlik, sama ohtlik nagu siis, kui me loome piiri Iirimaa Vabariigi ning Põhja-Iirimaa vahele. Ehm, see lahkumisleping on olnud häbiväärne meie jaoks ehm, ja seitsekümmend protsenti meie kaubavahetusest käib üle selle piiri ja lahkumislepinguga nähakse ette ühise kokku, kokku, komisjoni moodustamine. miks Põhja-Iirimaa Assamblee rolli on vähendatud? ja äh, meie assamblee ning kohalike valitsuste rolli on vähendatud. Te rääkisite varuplaanist, varuplaan on tegelikult lõks, mis seoks äh, see Põhja-Iirimaa ja Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu äh, õigusega ja äh, ning sätetega me oleme põhimõtteliselt pantvangiks võetud. ma loodan, et te vaatate asjad põhjalikult üle ja teete seda kiiresti, sellepärast et kõikide osapoolte huvides on see, et me sõbralikult lahkume. härra Barnier, palun saage aru, äh, Põhja-Iirimaa kodanike jaoks on tegemist äärmiselt delikaatse küsimusega, me ei taha, et meid löödaks lahtu ülejäänud Ühendkuningriigist suur tänu. mina elan äh, Iiri piiri ääres äh, ning minu äh, valijad tunnevad tõsist muret Brexiti mõju pärast meie kogukonnale. ja mõnikord ma mõtlen, kas Brexiti eestvedajad teavad, mida see tähendab tavainimesele ja tavainimeste igapäevaelule. me ei saa enam leppida sellega, et me pöördume tagasi range piiri ning ähm, vägivalla juurde. ma tänan teid varuplaani eest, mina olen põllumees, see Brexit mõjutab meie võimalust osta ning müüa kvaliteetset toitu ja isana ja lapsevanemana ma ei mõista, kuidas Briti rahvas võtab oma noortelt ära võimaluse omandada haridust ning töötada kogu Euroopas. mina olen valitud rahvaesindaja ja ma mõtlen hirmuga selle peale, mida Brexit tähendab meie kogukondadele. me oleme püüdnud aastaid, aastakümneid mineviku haavu ravida ja nüüd rebitakse need haavad jälle lahti. tegemist ei ole egovõitlusega, mõelgem äh, tagajärgedele ja tavainimese elule. ma olen iirlane, härra Barnier. suur tänu teile, ütlen ma iirlasena teile. jätkake samas vaimus. meil on vaja minna tulevikku, meil ei ole Brexitit vaja. Pascal Mongain järgmisena saab sõna Pascal Monga. suur aitäh teile, härra president, härra Barnier. kõigepealt äh, tervitan teie tegevust sellel keerulisel ajalahetkel, mis äh, annab brittidele võimaluse lahkuda ja Euroopa Liidus äh, ja edasi minna sellest keerulisest olukorrast tugevamana. mul on väga lihtne küsimus ma olen nagu paljud meie seast siin veini tootmispiirkonnast, mida britid väga armastavad, ma olen šampanji maakonnast ning äh, äh, britid on meie põhitarbijad. kas te võiksite äh, meile äh, äh, lubada, et britid äh, saavad õnnelikke eluhetki šampust juues tähistada ja sama kinnitada ka meie šampuse äh, tootjatele et nad saavad endiselt äh, ka tulevikus äh, eksportida Suurbritanniasse ja nüüd saab sõna äh, Erik Flaidholm. suur tänu, et mulle sõna andsite, suur tänu selle suure töö eest, mille olete ära teinud, härra Barnier, mul on väga hea meel, et ma saan teid täna tänada selle töö eest. mina olen äh, Taani Jütimaa lääneranniku äh, väikese kohaliku omavalitsuse linnapea, te käisite meie kalandussadamas, me sõltume kalandusest väga ja meil oli väga hea meel äh, teid vastu võtta, te kohtusite Taani kaluritega ja kuulsite nende muredest. nelikümmend protsenti Taani kalapüügist toimub äh, Ühendkuningriigi vetes ning seetõttu me, meie jaoks on oluline hea kalanduskokkulepe. ma, me loodame, et te peate kinni oma sõnast kalanduslepinguga osas ja et äh, seda teete nii üleminekuperioodil kui ka edasises kokkuleppes meie kohalikud kogukonnad sõltuvad sellest, et meil on juurdepääs Ühendkuningriigi territoriaalvetele ka tulevikus ning ma loodan, et me saame tulevikus kalanduskokkuleppes seda tagada äh, koos kaubanduskokkulepetega. aitäh! nüüd ma annan sõna David Simonsile suur aitäh, härra president. ma olen äh, Euroopa-meelne konservatiiv olnud äh, juba Maastrichti lepingu algusest peale, praegune olukord on mulle isiklikult äärmiselt raske aga ma tahtsin teie käest küsida midagi väga konkreetset, te rääkisite kohalikest omavalitsustest. Äh, praegu seda lepingust seda sõna ei leia, hoolimata sellest, et spetsiifiliselt viidatakse äh, Äh, ministriteeriumi tasemelt ja parlamentide tasandilised kodanikuühiskonna tasandilistest suhetest, võttis arvesse paljude praktiliste küsimustega, äh, mida president täna mainis, kas te võiksite meile kinnitada, et toetate äh, seda, et Suurbritannia omavalitsused teeks tihedat koostööd ka tulevikus regioonide komitees ja teistes Euroopa institutsioonides teiste Euroopa kohalike omavalitsustega. aitäh ja nüüd ma annan sõna härra Barnier'le vastata. suur aitäh kõigile neile, kes sõna soovisid. meile räägiti eh, inimsuhetest, majandussuhetest, me kõik kahetseme seda otsust, kuid me austame seda. loomulikult äh, ma ütlesin seda juba oma sõnavõtus, äh, Suurbritannia on endiselt meie sõber, äh, liitlane, partner, sõber ning äh, see, selle abil peaks olema võimalik üles ehitada teistel õiguslikel alustel majanduspartnerluse või julgeolekupartnerlusele, sest Suurbritannia ei soovi enam olla Euroopa Liidu liige, liikmesriik ning teen äh, tööd ja näen vaeva nii palju kui võimalik ja vajalik, et äh, seda, äh, et see nii ka läheks. ning ma tahaks öelda, et ma olen kohtunud Šotimaa Ehm, eh, peaministriga kohtunud, Walesi esiministriga kohtunud, eh, kuid mina saan koostööd teha, läbirääkimisi pidada ainult Londoniga. Te rääkisite nagu härra Simonski eh, dialoogist regioonide vahel ma tahaksin meenutada seda, et poliitilised avaldused näevad ette struktuurilist dialoogi ministeeriumite tahandel parna-, parlamentide tasandil, tehnilisel tasandil. see on äh, siis äh, kokkulepe liikmesriigi ja äh, Suurbritannia, Ühendkuningriigi vahel. küsimus on aga nüüd selles, kuidas lahendada küsimusi regionaalsel tasandil, kordan veel kord, et temaatilised dialoogid võivad toimuda, peavad toimuma ja seda tihtipeale just teie algatusel Euroopa piirkondade äh, Eh, ja Ühendkuningriigi piirkondade vahel kinnitan teile veel kord seda, et te endiselt eh, saate eh, pöörduda Euroopa Komisjoni poole, meie kuulame teid seal kindlasti. ning üks kõnelejatest räägiti visiidist Jütlandi, ma ei ole seda unustanud ning kordan teile veel kord seda, et meil on vaja tasakaalustatud kokkulepet mis ei ole tingimata sama, mis praegusest, britid lahkuvad praegusest kalandusleppest ning seega tuleb ümber, üle vaadata meie kalapüügilaevade ligipääs Briti vetele eh, ning eh, Briti toodete ligipääsu meie turgudele, seega peaks eh, läbirääkimised toimuma globaalsemal tasandil mhm. samuti Äh, tahtsin öelda, et olin samuti, äh, olen äh, tegelenud majandusküsimustega, kalandusküsimustega ministeeriumi tasandil ning tahaksin öelda, et meie leping peaks aitama konsoli-, konsolideerida piisavalt pika aja vältel kõigi intel-, kõik intellektuaalsed omandiküsimused, mis äh, on seotud äh, geograafilise päritolu märgistusega ning seda võta-, seejuures võetakse arvesse meie majandussidemeid ja üritame need võimalikult lihtsaks teha. Äh, äh, Šampost on endiselt võimalik eksportida Ühendkuningriigi ja meie loomulikult toome edasi ka sisse Šoti viskid, õnneks, ütleb kõneleja. Need on ka paar väikest märkust ning tahaksin meenutada ka veel seda, et selleks, et ähm, oleks võimalik müüa ühe, ühisturul ähm, tooted ja oma tooteid peab täitma kõiki mm, Euroopa Liidu nõudmisi ka sanitaartasandil. nii et äh, mis puudutab Gibraltarit, siis te meenutasite liikmesriikide poolset selget seisukohavõttu, et kõik tulevased suhted äh, Suurbritanniaga, mis puudutavad äh, Gibraltarit, peavad enne saama Hispaania kuningriigi poolse äh, heakskiidu ning mis puudutab nüüd Rotterdami sadamat, Hamburgi sadamat, siis ma külastasin Hollandit. ma näen, et Holland on ette valmistanud seitsesada uut Äh, uut äh, tollitöötaja kohta, Belgia nelisada, Iirimaa, äh, Prantsusmaa tuhat, sest asjad ei lähe edasi nagu ennegi, isegi kui kvoote ei kehti, kui tolliliit kunagi ehm, kui tolliliidus jätkamist soovitakse, praegu nad ei soovi, siis kontrollid toimuvad ikka vastavalt Euroopa nõudmistele, nii et seda tuleb ette valmistada, iga ettevõte, iga sektor peab ennast ette valmistama ning ma tänan teid äh, sellest, mida teete oma kodupiirkondades, võttes arvesse kodanike huvisid ja vajadusi, iga ettevõte peab samuti ennast ette valmistada vastavalt sellele, kui palju on nad oma tegevuses kokkupuutes Suurbritanniaga. ja Jerry Wood rääkis äh, teadusest, Erasmus programmidest. ma olen absoluutselt veendunud selles, et äh, meie koostöö peab jätkuma pisut teisel viisil. Erasmuse äh, ülikoolide koostöö vallas paar kuud tagasi kohtusin ühe äh, Prantsuse suure haigla peaarstiga ning neil on tihe koostöö kümnekonna teise suure haiglaga, mis uurivad just vähki, vähiravi, muuhulgas ka Cambridge'i haigla, nad teevad üheskoos, võitlevad üheskoos vähi ja näiteks Alžeimeri vastu. loomulikult on kõigi huvides, et see koostöö jätkuks, aga me peaksime leidma teistsuguse õigusliku raamistiku ja ka finantsraamistiku, sest Suurbritannia on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. Iirimaast räägiti samuti. ma ei ole unustanud eh, Põhja-Iiri visiiti, mis toimus paar kuud tagasi. Eh, kohtusin seal, eh, kohtusin seal naist- äh,, äh, organisatsiooniga. Iiri küsimus ei puuduta ainult tolliküsimusi, kontrolle, piire või kaubandust, see puudutab inimesi, tavalisi inimesi, nad ei taha, et kõik need probleemid taas alguse leiaks. Nad soovivad rahu ning rahu ehitati üles, näidates üles suurt poliitilist julgust. Põhja-Iirimaal on kaks Nobeli preemia laureaati, kes tegutsesid rahu nimel ning kaasasid äh, äh, inimesi mõlemalt poolt piiri. Euroopa on poliitika, eelarve, õigussüsteem, kõik see toetab rahuprotsessi nimel ja me jätkame tegutsema selle nimel, me kindlasti jätkame selle nimel, olgu ma kus äh, äh iganes, ma teen alati kõik endast oleneva, et äh, et suure reede lepingut endiselt täidetakse ning võiksin öelda ka seda, et ma ei tea, kus see alandus siin on, millest te rääkisite, ma ei saa eh, aru, mis alandusest te räägite, me tegin kokkuleppe Põhja-Iiri küsimustes, see oli tasakaalustatud eh, kokkulepe kogu saare majanduse jaoks, eh, me ei räägi siin ainult Põhja-Iirimaast ning varuplaan, mida te kritiseerisite, see kokkulepe sõlmiti Briti valitsusega, see ei ole tingimata, ei lähe tingimata kasutusele, teeme kõik selleks, et see kasutusse ei läheks, aga Äh, kui läheb, äh, siis see on järelikult see vajalik. nii et ma sooviksin lihtsalt äh, ja Vassili Ordale sooviksin öelda seda, et oleme valmis läbirääkimisi pidama, kaubanduses oleme täpselt nii ambitsioonikad, nagu teie seda soovite, nii brittide huvides kui meie endi, meie majanduse huvides ja tahaksin öelda seda, et üleminekuperiood, mis kestab kaks aastat umbes või rohkem, sõltub sellest, kas eh, lahkumisleping jõustub ja seda on vaja, kui soovime üleminekut, aitäh. ja nüüd ootab meid veel ees üks suurepärane äh, äh, vestlus, üheksa sõnasoovi ja ma loodan, et äh, härra Barnier saab veel paariks minutiks siia jääda. ja sõna saab kolleeg Piguel Suel. Eh, suur aitäh. kahekümne kuuendal mail peale selle, et toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, toimuvad eh, kohaliku omavalitsuse valimised Hispaanias ning tahaksime eh, väljendada muret ebakindluse olukorra pärast kahesaja neljakümne tuhande briti jaoks, kes elavad Hispaanias, eriti just Vahemere ääres, Murcias on neid kolmteist tuhat ning me ei räägi siin turistidest, vaid räägime isikutest, kes elavad meie seas, kellel on, kes on äh, koduomanikud, kes maksavad seal makse. ning äh, isegi kui on võimalus, et äh, see kokkulepe vastu võetakse, alamkojas ei ole kindel, et need kodanikud, et on piisavalt aega, et need kodanikud saavad valida seda nii et saaks valida või kandidaadid olla. me ei tea, milline on olukord, kui kokkuleppeni ei jõuta, kuid on vaja eh, bilateraalne leping sõlmida Hispaaniaga, eh, nii et see on veel üks mitmetest eh, ebameeldivatest olukordadest, milles uus situatsioon kaasa toob. suur aitäh, järgmisena saab sõna Dorin Hullar tänan, president, härra Barnier. mul on olnud au osaleda regioonide komitee töös viimastel aastatel ja ma olen kõrgelt hinnanud seda, kuidas me oleme jaganud informatsiooni omavahel, oleme kasvanud ja üksteiselt õppinud. ja ma tahan teie kõikidest vabandada selle kohutava enesekahjustuse akti pärast, mida me oleme teile peale surunud, sest see kahjustab meid kõiki ja me kõik kannatame kahju. viimase kolme aasta jooksul Ühendkuningriigis on meid pidevalt äh, kaasatud argumentidesse, aruteludesse ja suurtesse manipulatsioonidele äh, nii äärmus parempoolsete kui ka äärmus vasakpoolsete vale äh, ähm, lubadusi antud ja nüüd on see jõudnud parlamendi. ma hääletasin Rumeenia linnas ja ma olen piirkonnast, kust, kus tuhanded eksportöörid hääletasid lahkumise poolt, kuid nüüd on meil töökäe puudus, töökäte puudus haiglates, sotsiaalkaitsest ilma Euroopa Liidu poolsete töökäteteta. kui on midagi, mida te saate meil abistamiseks teha, et see protsess peatada panna inimesed uuesti hääletama, et jääda Euroopa Liidus, siis palun tehke seda, miljonid on teile selle eest tänulikud. kolleeg Emil Bokk. kolleeg Emil Bokk. Mr President, Mr Bar-. härra president, härra Barnier. Brexit, nagu te ütlesite, on niisugune ebamäärane olukord. meie kohta ei ole täna arutada, miks me oleme täna siin, kuid me peame õppima oma õppetunnist, et mitte kunagi varem, enam tulevikus. ja seetõttu me peaksime keskenduma Euroopa Liidu tugevdamise altpoolt ülespoole, mitte ülevalt allapoole. mida see tähendab? tuleb rohkem kuulata inimeste häält, kohalike omavalitsuste, piirkondade, linnade häält ja loomulikult kuulata meie inimeste häält. teiseks, mida me saame nüüd ette võtta? me oleme Brexiti lävel mida me saaksime teha, et piirata kahjulikku mõju, see on nagu kahjude juhtimine ja teie volinikuna olete teinud suurepärast tööd selleks, et saavutada parim võimalik lepe. ja mul on üks konkreetne küsimus ja puudutab nagu ta ütles, nelja koma poole miljoni eurooplase elu kes jäävad sellisesse ebamäärasesse õiguslikku olukorda, kui Suurbritannia lahkub. milline saab olema nende õiguslik lepi, õiguslik staatus, kui äh, lahkumine toimub leppeta? kolleeg Sees Logan. järgmisena saab sõna kolleeg Logan. voorzitter, komplimente voor de heer Barnier voor het werk wat hij gedaan heeft. suur tänu. Äh, ma tahan kompl-, äh, tänada härra Barnieri tehtud tööst kuid valuga südames täheldan, et äh, algab järgmine läbirääkimiste voor Ühendkuningriigiga, see kogu protsess mõjutab minu kodupiirkonda ja ka paljusid teisi Euroopa piirkondi ja võib-olla õhutab ka natsionalismi. me peame jätkuvalt selgitama Euroopa Liidu kodanikele ja hoidma Euroopa Liidu ühtsena. Brexit ei tähenda koostöö lõppu, see tähendab uue äh, koostööetapi algust piirkondade ja kohalike omavalitsustega. Äh, selle nädala alguses Euroopa Kohtu kohtujurist avaldas arvamuse, öeldes, et Euroopa, äh, Ühendkuningriik võib otsustada mitte minna Brexiti teed ja teha seda ühepoolselt nüüd on küsimus teile, kui Ühendkuningriik niimoodi otsustaks, kas te olete valmis Ühendkuningriigi tagasi võtma? meie piirkond on sõlminud sõprussidemete lepingu Walesiga ja me tahame, et need jätkuksid. järgmisena saab sõna Deirdre Ford. Uh, apologies if I leave ma vabandan, kui ma seda veel kord rõhutan, kuid Brexit mõjutab eriti Iirimaad. minu elu piirkonnas läbi Corki sadama liiguvad miljonid tonnid kaupeid ja suurem osa öö, äh, ületab ka Ühendkuningriigi maapiiri äh, sillal. me peame olema valmis kõikideks võimalikeks stsenaariumiteks. Äh, Brexit suurendab seda probleemi Iirimaal ja lahendused, mis on suunatud Iirimaale seotuvalt tema geograafilisest asendist ja kaubandusest, on vajalik. Sõlmi-, äh, tuleks liita äh, Iirimaa Atlandi koridoridega ja Vahemere koridoridega ja lisada ka oluliselt Prantsusmaa sadamad. geograafia on oluline ja Iirimaa-Prantsusmaa äh, marsruut on oluline meie äriühingute jaoks, et jõuda äh, Prantsuse, Hispaania ja Portugali turgudele. see on eriti oluline põllumajandustoodete tootjatele, äh, mille puhul äh, sõiduaeg ja reisiaeg on oluline. ja seda ma tahaksingi härra Barnierile öelda. järgmisena saab sõna Margaret Lihtmann. tänan mina olen Burnley väikelinnast, suurem osa minu linnakodanikest hääletas lahkumise poolt, aga minu linn pakub inseneriteenuseid nii Airbusile kui ka Rolls-Royce ettevõtetele. meie, meie suurimad tööandjad on Burnley, viimastel aastatel tasapisi edasi arenenud tänu Euroopa Liidu äh, abile ja uute ettevõtete tekkimisele Euroopa Liidust lahkumises võiks jätta meid kohalikus omavalitsuses ilma hääleõiguseta Euroopas ja ka meie keskvalitsuse. ma olen mures oma kodulinna pärast ja ma olen mures, kuidas mõjutab lahkumine minu äh, linna. sallimatus ei ole vastu võetud. eelarvamised äh, rahvusvähemuste suhtes on kasvanud ja mi-, mis, milline iganes hääletustulemus alamkojas järgmisel nädalal saab olema, on juba kahju tekitatud eh, nii Ühendkuningriigile kui ka ehm, Euroopa Liidule ja ma loodan, et teise hääletuse pool pööratakse see protsess ümber ja ma tänan härra Barnieri, et andsite endast parima nendes rasketes oludes. president härra Barnier mina olen Malta saareriigist, millel on tugevad ajaloolised sidemed Ühendkuningriigiga, äh, mille impeeriumiliidriks äh, me varem olime. ja ma olen selle linna linnapea, mis on nimetada saanud äh, Briti monarhia järgi ja nende inimeste nimel, kes elavad minu kodulinnas ja minu paljude Ühendkuningriigi sõprade nimel ma tahaksin esitada järgmised kaks küsimust kas ei ole kuidagi võimalust kaitsta neid britte, kes soovivad jääda Euroopa Liitu? Nad on äh, Euroopa Liidu kodanikud, kes jätaks ilma nende õigustest. kas on midagi võimalik nende poolt teha, et olukorda parandada? Äh, Declan McDonald. Declan Mac-. tänan, president mõned Ühendkuningriigi poliitilised juhid äh, äh, eelistavad võimu inimestele ja see on viinud olukorda, kus Brexit saab negatiivse mõju mitte ainult praegusele põlvkondadele, ka tulevastele põlvkondadele, kui lahkumine toimub leppeta. Põhja-Iirimaal on poliitikuid, kes on selle varulahenduse vastu, kuid samas tuhanded inimesed äh, ületavad piiri igapäevaselt tööle. kas nad ei mõista, milline mõju see saab olema nendele inimestele, kui olukord muutub? me ei tohiks seada ohtu äh, suure reede kokkuleppe ja mul on väga hea meel, et Euroopa Liit on selle selgesõnaliselt välja öelnud. Äh, piiri äh, graafkond rääkis Iiri kohalike omavalitsuste assotsiatsioonis, rääkis, milline suurepärane koostöö neil on olnud kultuuri ja pärandi säilitamisel oma Iiri sõpradega ja ma loodan, et sellise koostöö nimel olukord ei muutu. härra Barnier, me peame ühendama jõud selleks, et see abi oleks hea ja tugev. Te olete teinud siiamaani suurepärast tööd, et keskenduda nende probleemidele ja jätkake samas vaimus. viimasena saab sõna kolleeg Luuk. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán Barnier. V Spojenom kráľovstve žije podľa oficiálnych údajov približne 70 až 90 tisíc občanov Slovenska. umbes seitsekümmend kuni üheksakümmend tuhat Slovaki kodanikku elab Ühendkuningriigis. kui me räägime Slovaki kodanikest, siis enamus nendest on pärit Slovakkia idapiirkonnast ja nad lahkusid sealt tööotsingutel ja väga paljude nende inimeste jaoks on oluline nende õiguslik seisund ja praegu ei ole selge, milline see saab olema. isegi siis, kui äh, leiab aset nõnda pehme Brexit. Äh, kõik sõltub äh, Brexiti leppe lõppversioonist. seega Slovakkia idapiirkonna jaoks on väga oluline teada, milline saab olema lõplik lepe ja kui lahkumine toimub leppeta, siis toimub see äh, äh, karm Brexit ja sellele järgneb pikk üleminekuperiood ja tuhanded inimesed peavad tagasi pöörduma väga lühikese aja jooksul. ja seetõttu on oluline, et regioonide komitee äh, võtaks arvesse neid võimalikke arenguid, mis võivad aset leida kahe aasta pärast. on oluline alustada ettevalmistustega ja mitte piirduda ainult niimoodi üldiste raamplaanidega, vaid kavandama ka plaanid piirkondade jaoks. minu ettepanek on regioonide komiteele moodustada erikomisjon, kes hakkaks analüüsima Brexiti mõju ja keskenduma Euroopa Liidu konkreetsetele piirkondadele ja äh, koostama järeldused, millised meetmed on nende regioonide abistamiseks vajalikud. pean teid katkestama, te rääkisite kaks korda rohkem, kui teile kõneaega ette nähtud oli ja nüüd saab sõna härra Barnier lõpetuseks. suur tänu, lugupeetud president. kõigepealt äh, härra Peguelzero Alonso ning see, mis peaks äh, saama arvukatest Briti kodanikest, kes elavad teie koduriigis, siis kui Ühendkuningriik äh, muutub kolmandaks riigiks, nagu Ühendkuningriik on soovinud, siis Briti äh, inimesed ei saa enam Euroopa valimistel osaleda siis, kui nad on Euroopa Liidust väljas. mis puudutab kohaliku tasandi valimisi, kohalikke valimisi, mille kohta te küsite, see on teine asi. kõik liikmesriigid, kakskümmend seitse liikmesriiki saavad autonoomselt ise otsustada selle üle, kuidas toimuvad valimised ja kas kolmandate riikide kodanikud saavad osaleda kohalikel valimistel, andes hääle või mitte. selle otsuse langetavad liikmesriigid ja Emil Brock äh, ja härra Trõnka ja teised äh, rääkisid jällegi kodanikest mõlemal pool La Manche'i väina, me saavutasime kokkuleppe, see oli meie prioriteet äh, Euroopa Parlamendi jaokski oli oluline see, et oleks tagatud nende nelja ja poole miljoni kodaniku olukord, kes elavad, kas siis äh, Ühendkuningriigi kodanikud, kes elavad Euroopas või äh, Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad Ühendkuningriigus, äh, meil on siin kaheksakümmend tuhat Slovaki kodanikku, palju poolakaid ja nii edasi ja nii edasi, kokku siis kolm miljonit kodanikku elab Ühendkuningriigis, me peame tagama neile nende sotsiaalsed õigused, elamisload enne kahe tuhande kahekümnenda aasta kuupäeva. see peab olema tagatud nende eluks, ähm, kogu nende eluks, neile ja nende peredele samuti. see on väga hea kokkulepe. loomulikult see leping peab sellisel juhul jõustuma, kui kokkulepet aga ei saavuta, härra Brock, siis selles valdkonnas see on meie prioriteet nagu paljud teised, siis võtame meetmeid, ühepoolseid meetmeid omalt poolt. ja ka me ei taha lähtuda sellest hüpoteesist, me valmistume ette selleks ikkagi, et meil on kokkulepe Brexiti küsimuses. Karin Hüdlart kuulasin teie sõnavõttu, mõistan teie tundeid, aga protsess on äh, al-, alanud, Briti rahvas on oma enamusega oma hääle andnud, Briti valitsus äh, on esitanud oma taotluse selle kohta, et mitte ainult liikuda Euroopa Liidust, vaid lahkuda ka ühisturust ja lahkuda ka tolliliidust, sellel on oma tagajärjed, sa ei saa seda eitada ja ma võin teile öelda ainult seda, et see on Ühendkuningriigi ja Ühendkuningriigi valitsuse otsus. ja loomulikult Ühendkuningriigis toimub oma demokraatlik arutelu, debatt, austame seda debatti, ootame, mida, mis selles juriidilises protsessis saab, äh, Ühendkuningriigi valitsus algatas juriidiliselt selle protsessi Euroopa Liidust lahkumiseks, kolleeg Logan rääkis tagajärgedest, nii nagu ta ütles, siis äh, tõsi, ka Emil Brock rääkis sellest. me, see on proovikiviks Euroopale. Äh, me, see, mida me üles ehitasime, on habras, meie väärtused ühendavad meid, meie ühtsus on, äh, tugineb äh, ühtsel turul ja see ei ole mitte lihtsalt vabakaubanduskoostöö, see on midagi enamat. ühtne turg on midagi enamat kui vabakaubandus. ühtne turg on oma ühiskondlike keskkonnaõiguste, majanduslike õiguste standardite sertifitseerimise ühissätete ühisjärelevalve ökosüsteem. ja meil on ka ühine kohtualuvus. tegemist ei ole ju lihtsalt mingi tavapärase vabakaubanduskoostööga. ja see on meie tugevaks küljeks. ja seetõttu ameeriklased ning hiinlased austavad meid, sest meil on see ühtne turg. ühtne turg, mis on majanduselu ruum, sotsiaalse elu ruum, äh, mis hõlmab äh, viitesadat miljonit äh, kodanikku ja ka umbes kahtekümmet miljonit ettevõtet. ja me peame mõtlema, mis siis saab edasi ja Ühendkuningriik peab austama meid sellistena, nagu meie oleme, meie austame jällegi omalt poolt nende tahet omaenda autonoomsuse küsimuses. siis Logan ütleksin teile, et me peame tegema nii, nagu te ise ütlesite. peame pingutama. vaatama Euroopa seisukohast asju ja kandma hoolt selle eest, mida, et kodanike muresid oleks arvesse võetud. kohtuotsus, mida ma, millega ma ei ole tuttav, ma ei tea, see äh, avaldatakse esmaspäeval kell üheksa on koh-, kohus teada andnud, ma ei saa seda kommenteerida praegu, proua Ford rääkis Brexitist ja Iirimaast. ma ütlesin teile ise, et Brexitil ei ole mingisugust lisaväärtust. aga Iirimaale mõjub ta eriti negatiivselt, tõsi, ta tekitab äh, rahu ning stabiilsuse koostöövaimu ohuteguri ning äh, koos Ühendkuningriigiga tahame me, et suure reede lepe jääks jõusse ning kõik selle mõõtmed ka. teeme koostööd äh, Dublini valitsusega, tänan Taoiseach'i ning äh, kõiki Iirimaa ministreid äh, lahke koostöö eest tänaseni. ja proua Ford, mis puudutab Iirimaa ning ülejäänud Euroopa Liidu suhteid, siis nõukogu, komisjon on väga teadlik sellest, mida äh, võib teha ja mida tuleb teha ja proua Vultš, äh, kes vastutab transpordi eest, tegeleb sellega, transpordikoridoride küsimusega ka. siis äh, väärtusahel ja Rolls-Royce, ma ei saa konkreetselt kommenteerida Briti siseasju, aga ma võin öelda, et Briti ettevõtetest Rolls-Royce on üks suurimaid ja nende jaoks ei lähe asjad enam edasi nii nagu varem sellepärast et ma pean ütlema, et Ühendkuningriik ikkagi lahkub ju tolliliidust ja sellel on oma tagajärjed ja mõnikord mõjutab see väärtusahelat. härra MacDonald, äh, ma tahan teid tänada, me oleme Iirimaal püüdnud, püüelnud parima võimaliku lahenduse poole. meie arvame, et see, mille me oleme välja töötanud, on hea saare majanduse jaoks ehkki me peame vaatama, milline on Brexiti mõju äh, ja, ja ka Põhja-Iirimaale. püüdsin vastata kõikidele küsimustele ja minu äh, töötajad kirjutasid kõik äh, teie küsimused üles. minu töörühm on teie käsutuses, kui teil on konkreetseid küsimusi, siis võite saata need oma presidendi kaudu või otse mulle ja ma võtan endale kohustuseks vastata kõikidele küsimustele. suur tänu regioonide komiteele! kallis härra Barnier, te näete, milline aplaus teile pühendatakse. olete tõesti olnud oma kohustuste, oma ülesannete kõrgusel. aitäh, et olite nõus eh, peaaegu pool tundi kauemaks jääma, kui esialgselt kokku lepitud. meie jaoks oli see hindamatu väärtusega, saime kõigile kolleegidele võimaldada küsimuste esitamist. Eh, palju edu edaspidiseks ning eh, loodetavasti see ajalooline dokument aitab meil eh, tulevikku suunduda, igatahes elu näitab, kuidas läheb, kõike head. kallid kolleegid, eh, oleme peaaegu lõpetanud, ma tean, et teil ei ole midagi selle vastu, kui eh, juhatusele uued liikmed pannakse paika, teil on nende nimekiri laual ning teavitan teid ka ka komitee uusi liikmeid, järgmine istung toimub kuuendal, seitsmendal veebruaril, suur aitäh teile, kes aitasid seda istungit ette valmistada. meil oli väga pikk äh, päevakord, aga äh, äh, tegevus oli edukas, president tänab lahkesti ka tõlke Eh, palju edu, kauneid pühi, ilusat aastavahetust. Eh, aitäh kõigile.